Proszę Państwa, daamid ja härrad. palun asuge oma kohtadele. eile ütlesime, et üritame täna alustada täpselt. aga asjad on nii, nagu nad on alustame. sooviksin siin südamest tervitada härra volinikku. samuti komisjoni esindajaid, meie saadikuid ja meie külalisi. proua Schreier näiteks on siia kutsunud oma külalised, tere tulemast teile Te tulete siia väga huvitaval ajahetkel. me kuulame ära härra voliniku sõnavõttu rohil-, rohelise osa kohta äh, ühise põllumajanduspoliitika strateegilistes tegevuskavades. vaatame, me soovime teise samba ja meie rohelised programmid kombineerida nüüd Äh, siis saab vältida ka topeltrahastamist. Äh, äh, volinik siis tuli selle algatusega välja, me oleme väga rahul sellega, et te soovisite siia tulla ning tutvustada seda teemat meie komisjonis meie komisjonis käib neid külalisi ju tegelikult päris sageli. niisiis, tere tulemast ja sõna saabki härra volinik. aitäh, härra esimees, austatud saadikud, daamid ja härrad. suur tänu selle võimaluse eest kõneleda teie komisjoni ees ajal, mil te teete suurt tööd ÜPP äh, reformi korral pärast kahe tuhande kahekümne esimest aastat, eriti mis äh, see, mida, millised on ÜPP seosed kliimamuutusega, on oluline teema ja täiesti õigustatud. eelmisel nädalal päris paljud inimesed äh, Brüsselis nägid ja vähemalt kuulsid kahteteist tuhandet äh, tudengit, kes marssisid siin demonstratsioonile, nõudsid tegevust kliimamuutuse vastu. samal nädalal äh, tuli meid tea-, tulid meil ka teadustööd toidutootmise jätkusuutlikkuse kohta. Need sündmused näitavad veel kord seda, mida me juba teame, ühiskond ootab meilt suuremat jätkusuutlikkust põllumajanduses, kaasa arvatud keskkonna mõttes. kõik meie uuringud näitavad, et inimesed seda tahavad ja me eeldame, et läbi ÜPP saab see ka võimalikuks. samuti ei tohiks unustada eelarve konteksti. mitmeaastane finantsraamistik tuleviku nagu arutelud eh, on jätkumas, aga kui me jätkusuutlikkust ei saavuta, siis on väga keeruline kaitsta ka ühendatud põllumajanduspoliitika eelarvet. niisiis, komisjoni ettepanek eh, muudab siin olukorda, eh, toob paremad tulemused ka kliima, keskkonna ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. minu teenistused on välja tulnud uue dokumendiga, mis aitavad teid, see on teile laiali jagatud see aitab teil selgitada mitmeid küsimusi, mida te meilt olete pärinud ning vastavad ka mõningatele teie muudatusettepanekutele. see näitab, kuidas ÜPP tõesti suudab tulemusi saavutada ja samas on võimalik seda süsteemi veelgi lihtsustada, see on lisandiks juba avaldatud materjalile, see dokument on teile kättesaadavaks tehtud ning minu kommentaarid väga detailsed ei ole seetõttu, aga rõhutaksin ikkagi mõningaid aspekte. kõigepealt tuletaksin meelde neid väljakutseid, mis meie ees seisavad. kliimamuutus, selle leevendamine ja sellega kohanemine, meie veeressursid, nii kvaliteet kui kvantiteet, meie õhk, pinnas, bioloogiline mitmekesisus ja maastik. aga sellest ähm, tulevad üldiselt veel suuremad väljakutsed tagamaks toiduainete tarned meie inimestele ning elatis talunikele ka tulevikuks kui me räägime loodusressursside halvenemisest, pinnase parandamisest, kliimamuutusega kohenemisest, kohanemisest, elurikkuse säilitamisest, need ei ole seotud ainult keskkonnaga, vaid need on otseselt seotud ka põllumajandusega ning meie toidutootmise potentsiaali säilitamisega tulevikus. sellel slaidil näete te kokkuvõtvat versiooni kolmest eh, spetsiifilisemast eesmärgist, mille komisjon ette pani loomulikult sõnastuse ja üksikasjade üle veel vaieldakse, aga ma loodan, et te nõustute, et põhimõtted on õiged. tulevane ÜPP peab võtma arvesse kliimamuutust, loodusressursse ja elurikkust selleks, et meie talud oleks äh, elujõulised, kui meil ei ole talusid ta,, elujõulisi talusid, ei ole meil elujõulisi talunikke. kui me sellega nõus oleme, siis suudame edasi liikuda avalikkus kogu aeg ju soovib, et me nende eesmärkide täitmisel edasi liikuksime. see skeem nüüd näitab li-, lühidalt, kuidas ÜPP üritab parandada oma kliima- ja keskkonnaalast tegevust. ja see graafik tuletab meile meelde, et meil on siin uus tulemuste saavutamise mudel ette pandud, samas on vastu võetud juba erinevaid uusi instrumente selles ÜPP tööriistakastis, äh, kus võetakse arvesse innovatsiooni, digiteerimist ja nii edasi. see uus äh, mudel äh, on teema, mille üle oleks vaja veel põhjalikumalt rääkida. aga oluline on see, et liikmesriigid suudaksid vastu võtta suured ulatuslikud strateegiad, mis võtaks kaasaks mõlemad ÜPP sambad, et saaks lahti praegusest killustumusest meil on vaja läbi viia analüüs praegustest, praeguse olukorrast, seda praegusel hetkel veel ei ole. oluline on see, et eesmärgid pea, mis püstitatakse, on saavutatavad. Nad põhinevad mõõdikutel, mida saab äh, mis, mis tulenevad sellest, mida liikmesriigid otseselt ette võtavad ÜPP all, mitte välisfaktoritest ma tahaksin siinkohal rõhutada, et me ootame ambitsioonikaid ja realistlikke eesmärke liikmesriikidelt, nende ülesanne on see, nende püstitamine, aga loomulikult komisjon vaatab üle, mida liikmesriigid on ette pannud. ma kuulen, kuidas soovitakse paindlikumat süsteemi talunikele ja Omnibus on selle kohta hea näide, ma mõistan, et, äh, et praegune süsteem on oma vigadega tegelikult kompromiss ju äh, ning aga, aga ma kinnitan teile, suurem paindlikkus talunikule, talunikele on just selle lähimuse suurendamise taga. täpsemalt on välja toodud Euroopa Liidu õigustiku seosed äh, kliima- ja keskkonnateemadega. meie poliitika peab olema tõhusam, tagamaks tuleviku edukat edukas põllumajandus. kui pannakse paika need strateegilised kavad tulevikus, siis need põhinevad juba analüüsil, mis on läbi viidud läbi olemasoleva õigustiku, nagu näiteks vee raamdirektiiv ning siis need ÜPP kavad peavad välja tooma eraldi sammud, millega neid eesmärke saavutatakse. seega lähenemine on integreeritum, siis tingimuslikkus see on loomulikult oluline aspekt, ma mõistan, et komisjoni ettepanekud sel-, siin vahepeal lähevad võib-olla isegi liiga kaugele keskkonna mõttes, teised arvavad, et need ei lähe piisavalt kaugele. seega tuleb leida tasakaal. tingimuslikkus paljuski saab olema selle aluseks, kuidas ÜPP suudab keskkonna valdkonnas äh, eesmärke saavutada. see, ning see vundament peab olema tugev samas eesmärgid peavad olema mõistlikud ning saavutatavad. ma arvan, et see uus sisu, mis ette on pandud, suudab saavutada selle tasakaalu, näiteks mis puudutab öö, märgalasid ja rabasid. Need, neid endiselt kaitstakse. siis öö, on meil jätkusuutlik pestitsiidide kasutamise direktiiv, mida saab ära kasutada ning meil on ka toit, toitainete äh, äh, äh, instrument jätkusuutlikkuse saavutamiseks, nii et neid saab, nende kasutamist saab optimeerida, ilma et oleks liiga suured kohustused talunikel. siis on, erinevates valdkondades oleme ette pannud, et saaks kohendada erinevaid instrumente, nagu näiteks rohestamist. mis puudutab näiteks kultuuride mitmekesistamist, see oli suur teema Ühendkuningriigis see on rohestamise all siis. Äh, sellest liigutatakse edasi tingimuslikkusena äh, külvikorra juurde. Äh, see lähenemine pärineb teilt endalt, samal ajal liikmesriikidel on ka piisavalt paindlikkust selleks, et need tingimused ellu rakendada jätkusuutlikult vastavalt, võttes arvesse talunike soove rohestamise süsteem oli keeruline, seal oli palju lävendeid ja erandeid, selle asemel saavad nüüd teatud, äh, tõendipõhiselt äh, liikmesriigid oma tegevuskavad ellu äh, paika panna, nii et saaks rohkem kaasata maad ja talusid, e-, et me saaksime väljakutsetele vastu astuda, astuda. komisjon vaatab kõik need tegevuskavad läbi, ehm, süsteem on rohkem läbipaistev ning võrreldav liikmesriikide vahel ning seeläbi saab parandada võrdseid tingimusi, võimalusi. ma arvan, et see tingimuslikkuse ettepanek on proportsionaalne ning tasakaalus, võtab ka arvesse meie üldisi eesmärke. komisjoni ettepaneku, kus, kus suur osa ettepanekuid põhinevad sellel tingimuslikkusel just, näiteks need ökokavad, mis on tõesti uued, uus keskkonnainstrument ja see on natukene seotud teise samba keskkonnamaksetega, aga nad ei ole samad. seletuskiri, mis teie ees seisab, toob välja need erinevused. aga rõhutaksin kolm aspekti. esiteks, neid rahastatakse täiesti esimesest sambast. nii et seal on vaja null kaasrahastamist liikmesriikidelt. teiseks, seal on kirjas iga-aastased kohustused, mitte mitmeaastased seeläbi saab talunikke toetada, kes soovivad aasta või kaks näiteks äh, testida äh, vett. Äh, ja siis nad saavad selle peatada. ilma, et nad sissetulekus kaotaks. liikmesriikidel on ka paindlikum valikuvõimalus, millises vormis need maksed, makseid tehakse. nii saavad talunikud oma tootmismeetodeid katsetada ja uuendada ilma et äh, need reegleid rikuks. seetõttu ja võttes arvesse ka, et liikmesriigid oma ökoskeemid panevad ise paika, võttes arvesse omaenda eripärasid, arvan ma, et need ökoskeemid saavad olukorda tõesti paljudes Euroopa Liidu nurkades muuta. seeläbi peaks suurenema suuresti väga, väga palju äh, pindala, mis langeb roheliste meetmete alla, mis praegu äh, langeb ju teise samba alla ning samuti seda instrumenti saab kasutada tõhusamalt äh, nii et kasu saav, saadakse majanduslikult ja keskkondlikult. nüüd teine sammas. nii palju, kui mina ÜPP tuleviku aruteludest näinud olen, siis väga vähesed ütlevad, et, et praegune öö, äh, äh, tein-, et teise samba instrumentidel on liiga palju lünkasid. pigem räägitakse üksikasjadest nende instrumentide puhul mõnel pool arvatakse, et äh, Euroopa Liidu poolsetne sekkumise reeglid peaksid olema üksikasjalikumad, näiteks milliseid agrike keskkonna, kliima äh, äh, tegevusi saab toetada. minu arvates aga muudab see süsteemi keerulisemaks, me soovime pigem tagada seda, et Euroopa Liidu reeglid võtavad arvesse olukorda koha peal ning olukord koha peal on ju erinev liikmesriigiti siin on ka arutelud, mida teine sammas tulevikus saab keskkonna heaks ära teha, tuleb arvesse võtta, et pindalatoetused ei ole ju ainuke asi. meil on vaja pigem äh, ressursitõhusust, äh, rohkem äh, innovatsiooni, nõustamist ning meil on vaja, et talunikud ning teised sidusrühmad töötavad üheskoos. kui me ära kasutame kõiki meie käesole-, käsutuses olevaid vahendeid, suudame me edasi liikuda. seega Äh, see peaks olema kohustuslik liikmesriikidele, vabatahtlik talunikele ning see peaks olema motiveeriv, mitte selline reeglitepõhine ja kohustuslik. toon paar näidet. esimene puudutab elurikkust. see on infoks teile pigem, äh, see, see diagramm, see pärineb ka teie ees olevatest dokumentidest. see näitab, mida saab hüpoteetiliselt ära teha elurikkuse parandamiseks siin illustreeritakse seda, kuidas see paindlikkus, mille me anname liikmesriikidele, peaks toimima. ja siis on üks näide veel ka kliimategevuse kohta. suurem osa täna hommikuseid kommentaare puudutavad keskkonda ja kliimat, aga räägiksin paar sõna ka lihtsustamisest. ma olen äh, sekundaarse õigustiku läbi üritanud erineval moel lihtsustada meie süsteemi tahaksin rõhutada, et see töö jätkub. kui te meid aitate, nii saavad kasu ka talunikud. kui meil on vähem ja vähem üksikasjalikumaid reegleid Euroopa Liidus, siis tõesti me saame paremini lahendada üksiktalunike probleeme, nii et meie süsteem on tõesti mõistlik, kasulik, nii et meie talunikud saavad tõesti öö, oma elatist teenida rahulikult ning meie sekkumine on minimaalne nagu ma ütlesin, meil on mitmed uut tüüpi sekkumisvõimalused, eriti ökoskeemid, seeläbi saavad talunikud sellest rohkem kasu ning võidab ka keskkond. üldine meie haldamise, kontrolli ja karistuste süsteem saab olema palju lihtsam. kasutame IT-d, satelliidipilte ja nii edasi. siin on hea lihtsustamise näide, kus me liigume äh, äh, äh, külvikorra juurde äh, kultuuri mitmekesi-, kultuuride mitmekesisuse reeglitest, äh, mis olid väga keerulised ja ranged. siin on kultuuride definitsioonid, kultuuride arv ja pindala, mida nad peavad katma talus, eri-, aga vastupidiselt külvikorra puhul saavad liikmesriigid ise otsustada, millised kriteeriumid peaksid kehtima võt-, ja võttes arvesse kohalikke olu-, kohalikku olukorda. härra esimees, nüüd võtaksin kokku uus roheline arhitektuur on minu arvates hea talunike ja keskkonna jaoks. see annab rohkem võimalusi teha makseid talunikele, kes soovivad rohkem ähm, avalikkusele oma teenust pakkuda, see lihtsustab äh, meie keskkonnameetmeid, äh, kõik, kõiki ei kohelda ühtemoodi, äh, üht, ühesuguste reeglitega ning kõik elemendid siin aitavad olla ambitsioonikamad meie keskkonnapoliitikas ning see loob ka parema sünergia juba vastu võetud reeglitega. et kesk, et põllumajandussektor saaks rohkem ära kasutada meie keskkonna eesmärkide saavutamisel, näiteks meie äh, pinnase või äh, veepoliitika puhul, aitäh! Bardzo, <clears throat> bardzo dziękujemy panie komisarzu. Przejdziemy teraz do wypowiedzi pytań z, od pań i panów posłów. Oczywiście jako pierwszą poprosimy e, panią poseł. aitäh ja läheme nüüd edasi e, ning e, alustame proua Garciaga, raportööriga ja tema kõneaeg ei ole piiratud. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y muchas gracias, señor comisario. suur aitäh. ja tere tulemast ka volinikule, aitäh kõikide selgituste eest tõepoolest, me räägime siin põhilistest äh, aspektidest uues põllumajanduspoliitikas. avalikkuse arvamus pöörab samuti äärmiselt suurt tähelepanu neile küsimustele, samuti põllumehed. ma usun, et te ütlesite midagi, mis on igati õige ja see muidugi puudutab kõiki meie töö aspekte. me peame tagama põllumajanduspoliitika tuleviku. aga põhitähtis on see, et kogu Euroopa elanikkond äh, omaks juurdepääsu mõistliku hinnaga kvaliteetsetele äh, põllumajandustoodetele. Euroopa Liidu keskkonnaeesmärgid Äh, mida me kaitseme muuhulgas ka rahvusvahelisel tasandil, äh, tähendab seda, et meil on vaja kestlikke meetmeid keskkonna äh, plaanis, meil on vaja vastutustundlikku lähenemist, samuti ambitsioonikat, kuid realistlikku lähenemist. me, kui me hakkame näitajaid paika panema, siis peame tagama, et need vastaksid ikkagi Eh, sellele, mis toimub. Eh, põllumajandus on üheks meie tegevusalaks ja me peame sellega ka arvestama. nüüd tuleme tingimuste juurde. põllumeestelt nõutakse äärmiselt suuri jõupingutusi, muuhulgas ka praeguse ÜPP raames. me ei ole suutnud öö, eh, neid äh, jõupingutusi jaotada kogu ühiskonnale. tegelikult meie põllumehed äh, on need, kes maailmas on põllumeeste seas kõige keskkonnasõbralikumad. aga me ei ole suutnud seda kuidagi väärtustada turul ja me ei ole suutnud seda ka selgitada omaenda tarbijatele. kui tegemist on Euroopa toodanguga, siis äh, meil peetakse kinni teatud keskkonnanõuetest, aga seda ei tehta ilmtingimata igal pool näiteks äh, apelsinide kohta viidi läbi uuring ning avastati, et äh, äh, apelsinide puhul oli kasutatud viitekümmet erinevat ainet, mis Euroopas on keelatud. seega me peame ikkagi selgitama oma ühiskonnale ka Euroopa Liidus, millised on täpselt need jõupingutused, mida meie põllumehed kogu aeg teevad karmimad tingimused tähendavad seda, et tegelikult me üritame isegi veel kaugemale minna selles, mis me teeme. me peame vältima seda, et kehtestame põllumeestele sellised nõuded, mis lõpuks nad välja suretavad. meil on vaja ka stiimuleid, eh, millega saame neid toetada ja julgustada. muidugi mõista on vaja selliseid meetmeid, mis oleksid atraktiivsed, eh, neile endile huvi pakuvad. peame samuti rõhku panema rohestamise mõjule eh, ja tagajärgedele, nagu näiteks parem toodete kvaliteet, eh, tuleb vaadata, kuidas see on seotud esimese sambaga, keskkonnanõuetega, nad peavad üksteist täiendama. mina ise ning ka teiste fraktsioonide raportöörid töötame selle nimel, et eh, jõuaksime kokkuleppele, mis oleks aktsepteeritav äh, kõigile ja tooks endaga kaasa positiivseid tagajärgi kogu sektorile. peame olema seega realistlikud, peame äh, ümber jaotama äh, põllumajandusfondi vahendeid, mida kah-, kahjuks ei tõsteta. ja me peame oma poliitika keskmesse seadma ikkagi tootja. vaja on, et suurem osa põllumajandusfondi vahenditest oleks äh, pühendatud põhivajaduste rahuldamisele, seda sellepärast, et siin on teatud keskkonnanõuded, mis on äärmiselt karmid, mis on karmimad veel, veelgi karmimad tulevikus, mujal maailmas selliseid nõudeid ei ole, ning see seab meie põllumehed delikaatsesse olukorda. sellest tulenevalt äh, peame äh, ka mõtlema sellele, mis saab rahvusvahelistest kokkulepetest. samuti tootmisküsimus tootmisega on raskusi, näiteks veiseliha, kitsed ja muu selline. rääkisite lihtsustamisest, see on muidugi miski, millega tuleb edasi töötada, töötada ka mitmekesistamine, kultuuride mitmekesistamine, kuid me peame olema äärmiselt ettevaatlikud ja vaatama, millised äh, saavad olema meie läbirääkimiste tagajärjed. näiteks riisi puhul on tegemist äärmiselt raskete aegadega. seega me näeme, et meil on äh, päris palju tööd ees. peame olema äh, ka fraktsioonides väga vastutustundlikud. ma loodan et meie komisjonis enamus toetab lõpptulemusena sellist dokumenti, millest oleks kasu nii tootjatel, kodanikel kui ka ähm, keskkonnal. härra Andrei, suur aitäh! lühidalt. aitäh igal juhul selle eest, et te täna meie seas olete. tegemist on äärmiselt olulise ettepanekuga, me kõik teame seda siin komisjoni ettepanek äh, põhineb äh, kolmel peamisel aspektil, esimene neist on seotud äh, tugevdatud tingimustega, otseabiga, keskkonnameetmete teises meetmes, teises sambas ja, ja kliima ja keskkonna vahelised mõjud. ning siin tõstatub küsimus eelarve kohta, kas meil on piisavalt vahendeid, sellepärast et äh, räägime siin üleminekust, üleminekuajast, ei puuduta ainult keskkonda, vaid üldiselt ja nüüd nõukogu ka otsustas äh, üldmäärust, äh, üldsätete määruse edasi lükata sügisesse, äh, siis minul on tekkinud küsimus, mis see saab? me näeme, et keegi ei taha eelarve osas järgi anda, aga vahendeid on vaja. me räägime püsivast eelarvest, aga minu jaoks on siin tegemist suure küsimärgiga, seda esiteks, sellepärast et kui me tahame ikkagi eh, keskkonnaväljakutsetega toime tulla ning need siduda ka eh, põllumajandusomadega, siis me peame eh, kollektiivselt vaatama, kust me vahendid saame. ma usun, et vastuseid teil võib-olla veel ei ole, aga kõik see, millest me kuuleme räägitavat ja võttes arvesse ka väljakutseid, peame lihtsalt sellega parlamendisaadikutena arvestama edasi. Äh, see, mis on konkreetselt seotud põllumeestega. põllumehed on need, kes peavad esimesena arvestama keskkonnatingimustega ja see on seotud otseselt ka hindadega minu raport, mis puudutab üldse turukorraldust, teeme me ettepaneku anda komisjonile tugevam roll sektoriaalse õigusloojana, reguleerijana. seda, see puudutab muuhulgas hindade volatiilsust, see on väga oluline teema kui me ei suuda tagada sissetulekuid, siis tekivad probleemid põllumajandussektori partnerlustega usun, et me peaksime kriisihaldusvahendeid eh, ja muid ka arvestama turukorraldusel. muuhulgas ma arvan, et me peame samuti üldisemalt arvestama sellega, mis me oma kaubanduspoliitika raames teeme, kõik see on omavahel seotud, hinnad, eelarve, me peame kõike seda käsitlema ühtse paketina sest et kui põllumehe jaoks on keskkonnakaitsetingimused piiravad, siis see süsteem ei saa toimida. ma usun, et kõik need kolm elementi on omavahel seotud selleks, et suudaksime välja töötada positiivse lähenemise, nii et kliima, keskkond ja põllumehed oleksid omavahel positiivses sünergias seotud. härra Müller aitäh, härra volinik, kõigepealt ma tahaksin vabandada, et ma liiga hilja saabusin. ma osalesin eile õhtul ühel põllumajandusüritusel, kus eh, see, mis kestis eh, poole kaheteistkümneni peaaegu, Saksamaal on põllumajandusringkondades väga palju sellest reformist räägitud, ma olen olnud kontaktis ka meie ministeeriumiga ning praegusel hetkel ollakse nõutud, eh, ei ole piisavalt selgust, sest Äh, ministeerium ütleb, äh, inimesed ütlevad ka, et see horisontaalne määrus äh, toob kaasa tohutu restruktureerimise. see, selle süsteemi reform on väga keeruline, võttes arvesse kõiki neid aruandeid, sisendite ja väljundite mõõdikuid ja, ja muid indikaatoreid on väga keeruline äh, see suurendab bürokraatiat liikmesriikide jaoks, minu jaoks on küsimus selles, kuidas me saame tõesti süsteemi lihtsustada, kuidas me suudame saavutada suuremat selgust selles valdkonnas, meil on juba päris palju tehnilisi kohtumisi olnud variraportööride vahel, meil on toimunud tihe dialoog, me oleme rääkinud nendest kriisi- või põllumajandusreservidest, aga üksikasjadest oleme me rääkinud liiga vähe. ma oleksin soovinud seda, et me töötaksime läbipaistvamalt eh, ning selgitaksime ka oma talunikele, kuidas see uus ühine põllumajanduspoliitika peaks toimima hakkama. ning et me saavutaksime ka tõesti haldussüsteemis lihtsustust. Te rääkisite praegu ka sellest, et te saatsite meile ka need dokumendid uuesti, ma sooviksin, et need et meie talunike töö, kõik see, kõik see, mida nad igapäevaselt saavutavad sotsiaalselt, kultuuriliselt, keskkondlikult, et me saaksime tõesti seda kõike arvesse võtta meie tingimuste ja ökoskeemide paikapanekus. aga see süsteemi muutus on nagu nii järsk praegusel hetkel, mida te pala-, kavandate, et näiteks ka teises sambas ei ole meil enam võimalust Äh, mingisuguseid uusi vabatahtlikke meetmeid paika panna, äh, mis meid jätkusuutlikumalt edasi viiks. Äh, ma olen alati arvanud ja liberaalid alati arvavad, et meil peaks ikkagi rohkem seda vabatahtlikkust olema käskude asemel nii, et talunikel oleks valikuvabadus, milliseid meetmeid nad kasutavad, nii et me saavutaksime parema kliima ja keskkonnakaitse. härra volinik, me oleme valmis selleks, et me üheskoos tõesti uuendaksime ja edasi arendaksime seda ühist põllumajanduspoliitikat, nii et võt-, võt-, võetakse arvesse talunike muresid, aga me ei peaks selliseid järske tõsiseid struktuurimuutusi ette võtma. ma sooviksin teilt selleks om-, teie toetust nasi szanowni sprawozdawcy. daamid ja härrad, nagu ma juba ennist ütlesin, raportöörid said ilma ajaliste piiranguteta sõna võtta, aga nüüd tahaksin siinkohal tervitada proua Aguilera külalisi. Nemad tunnevad huvi tsitruliseliste sektori vastu, sellest räägime natuke hiljem aga lisaks sellele on siin kohal ka regionaalse valitsuse esindajaid, omavalitsuse esindajaid. Nendega läheme edasi koordinaatoritega, igaüks saab kaks minutit, ma väga vabandan. aga asjad on nii, nagu on, härra Tantan, palun. suur aitäh, härra esimees, aitäh volinikule selle eest, et siin viibite ma ei tule selle juurde tagasi, mis äh, eelkõnelejad ütlesid, aga Rahvapartei nimel tahaksin natuke täiendada. kliima on ilmselgelt praegu murettekitav väljakutse, kõik on nõus sellega, muuhulgas ka põllumehed, kes igapäevaselt oma põllumajandusettevõtetes näevad, et asjad on muutumas. vett on äh, vähem, äh, putukad ei ole enam samad, temperatuur tõuseb nii et me näeme, et tingimused muutuvad ning see sunnib neid ka oma põllumajanduslikku tegevust muutma. ÜPP aga vastavalt artikli kolmkümmend üheksa esmalt äh, tagab siis tarbijate äh, varustatuse ja teiseks äh, sissetulekud põllumeestele peab tunnistama, et oma ametiaja jooksul ja ka teie mitte oma ametiaja jooksul, härra volinik, ei ole suutnud aga tagada piisavat sissetulekut. see tähendab seda, et meil on tegemist tõsise puudujäägiga siin ja praegusel hetkel, mil me tahame eh, uusi tingimusi sisse viia, uusi piiranguid, ja siin ei saa seda varjata, tegemist on uute lisatingimustega. ma kardan, et äh, me lihtsalt äh, äh, see kõik viib selleni, et teatud hulk noori enam ei taha põllumajandusega tegeleda. ma vaatasin läbi näitajad loomakasvatuse kohta oma koduriigis. Need andmed, mis meil on aastaks kaks tuhat kaks, kaheksateist, on äärmiselt häirivad me näeme, et väga paljud äh, põllumajandusettevõtted äh, on oma tegevuse lõpetanud ning kari väheneb. seega me peaksime ikkagi majanduse, äh, majandust käsitlema esimese prioriteedina põllumajanduse raames. aitäh, ma vabandan ka, et natukene hilinesin. mul oli kontoris mõned muud ülesanded. minu jaoks on üks asi oluline millest, mis tuleb välja öelda. Äh, ma toetan selle ettepaneku põhimõtet, minu arvates on õige see, et esimeses sambas oleks selge, et ja ma tahaksin teid nende dokumentide eest tänada, et meil on vaja äh, selget äh, keskkonnamõõdet esimesse sambasse, neid ökoskeeme. meeldiv on see, et see vabatahtlikkus ikkagi jääb. kui oleks võimalik esimeses ilma selleta muutuks see esimene sammas liiga äh, keeruliseks, meil peaks olema selgelt öeldud, et, äh, et äh, neid avaliku sektori rahasid antakse olulistele küsimustele nagu kliimakaitse, keskkonnakaitse, loomade kaitse ja nii edasi. Nende ökoskeemide puhul te, te osalesite ka rohelisel nädalal erinevatel üritustel et äh, Saksamaal valitseb üsna suur teadmatus, mida nüüd siis sellega ökoskeemiga ette võetakse, see süsteem saab olla edukas ainult siis, kui te selgelt selgitate, äh, mi-, mis on nende ökoskeemidega võimalik saavutada. liikmesriigid peavad ju nende jaoks oma tegevuskavad paika panema. ning alles siis saab sellega edasi liikuda. nagu Rahvapartei öö, äh, E, e, eeskõneleja just ütles, et e, et Rahvapartei endiselt arvab, et see seitsekümmend protsenti otsemask-, otsetoetusteks peab jääma, meie arvates peaks seitsekümmend protsenti minema ökoskeemidele, aga te peate väga selgelt ise selgitama, kust saab kasu just läbi nende ökoskeemide meie ühiskond minu arvates suurim probleem seisneb selles, et, et valitseb liiga suur segadus. härra Nikolson, aitäh, lugupeetud esimees, ma ei plaaninud osaleda, aga siin räägiti viiekümnest protsendist, aga need, kes on ÜPP reformiga seotud olnud ja kes tahavad edasi töötada, peavad sellega arvestama. nagu härra Dantin ütles, põllupidamine on muutunud. ma isegi näen oma ettevõttes, et, et äh, kari on praegu väljas, olgugi et sellel aastal on alati sees olnud. väga soe on kõikjal me näeme, et äh, paljud asjad muutuvad, me peame sellega toime tulema, aga peame mõtlema ka sellele, mis saab põllumeestest, sellepärast et põllumehed ja töötavad hommikust õhtuni ja iga päev. Nemad peavad toime tulema uute väljakutsetega. see kõik on väga kulukas mina isiklikult olen jõudnud järeldusele, et praegu tõesti põllumehed on pahased seoses sellega, kuidas Euroopa reegleid kohaldatakse ja tõlgendatakse liikmesriikides. me peaksime kindlasti äh, tähelepanu pöörama sellele, kas seda tehakse ühtemoodi liikmesriikides see on suureks väljakutseks meie jaoks. proua Katainen. suur aitäh, tahaksin tänada volinik Hooganit ja seda, et ja usun, et ütlebe puhul tuleks arvestada kohalike tingimustega, me peame ikkagi eh, silmas pidama seda, mis kohalikul tasandil toimub nii et inimesed öö, äh, mõistaksid, et me arvestame sellega. ma arvan, et see on väga oluline, et me näiteks arvestaksime äh, sellega, et tingimused Hispaanias ja Soomes on erinevad, kliimatingimused näiteks minu äh, kodumaal on praegu miinus kakskümmend, miinus kolmkümmend kraadi külma ja ja muidugi mõista väetised, taimekaitsevahendid on erinevad, mida me kasutame ja sellega tuleb arvestada. ma tahaksin teada, mis plaanid on komisjonil ÜPP kohaldamisel, millised on strateegilised eesmärgid, ma usun, et komisjon vabandust, ma usun, et liikmesriigid on ikkagi paremal positsioonil ja oskavad paremini äh, asju näha. kuid milline on teie meelest äh, liikmesriikide roll, kuidas te näete seda ja milline saab olema ka ÜPP kohaldamisel Euroopa Parlamendi oma, aitäh! Eh, gracias, presidente. Bueno, eh, señor comisario, por... proua Sandra Rodriguez. aitäh! me peame läbi vaatama tootmismudeli, turu reguleerimise ja hinnad. me räägime pidevalt äh, jaotamisest, näiteks ka Liitses, minu kodupiirkonnas on praegu väga tõsine kriis seda seetõttu, et meil on suur tööstuslik sealiha tootmine eh, ning samuti on saastatusega tekkinud probleeme. sellega on seotud eh, meie veesaastatus ja nii edasi. nii et ÜPP peab ka sellega arvestama me peame tagama, et need, kes põllupidamisega tegelevad, saaksid sellest ka elada, saaksid eh, toota niimoodi, et ei tekiks taolisi kriisi, keskkonnakriisi olukordi. nii et me ei hävitaks eh, maa, maapiirkondades olevat keskkonda, aitäh. härra volinik, kas me räägime nüüd teie soovidest või reaalsusest? te soovite, et liikmesriigid lahendaksid need probleemid, mida meie aastate jooksul lahendada pole suutnud põllumajanduses. minu arvates on see naiivne. minu enda kodumaa Saksamaa Saksamaa puhul on praegu algatatud kuusteist rikkumismenetlust põllumajanduspoliitika puhul. minu arvates te unistate ning see, mida nõukogu ette paneb, siis nad ütlevad, et andke meile raha, küll me midagi ette võtame soovitavalt vabatahtlikult. ja teie ettepanekus on ka seal need siseturu alased ettepanekud nagu madalamad hinnad ja nii edasi. Te soovite siin läbi rääkida ka kaubandus, võtta arvesse ka kaubandusläbirääkimisi, nagu näiteks Merco suuri. nii et Äh, meie äh, talunikud lõpuks kannatavad nende dumpinghindade tõttu äh, ning samal ajal peaks siis kehtima see vabatahtlikkuse põhimõte, minu arvates ei ole see õige. ning võttes arvesse kogu seda draamat, mis meie ümber valitseb, ei saa me nüüd paari aastat kulutada eksperimentidele. kui te ütlete jaa, et, et võib proovida üks või kaks aastat, kas meetmed töötavad või mitte, kriis on praegusel hetkel juba kohal ja see tuleb lahendada eile Rumeenia ministriga rääkisime ka sellest, aga te peaksite välja tooma konkreetsed meetmed, mida öö, talunikud peaksid tegema selleks et, et viiekümne protsendiga võrra vähendada kliimakahjusid. praegu selliseid meetmeid välja toodud ei ole. Te järjest viite nagu rohkem tegutsemist koha peale, see aga ei saa meil meie eesmärke saavutada, me peame arvesse võtma pikema perspektiivi eesmärke, muidu me süsteemi muutust ei saavuta, seda aga on vaja, sest praegune süsteem ilmselgelt pole optimaalne. Oui, merci, euh, monsieur president, alors monsieur commissaire, la cour des comptes härra Loasoo, kontrollikoda jõudis eh, just järeldusele, et praegune keskkonnapoliitika ei ole üldse tõhus, eh, kaugel sellest, eh, seatakse takistusi neile, kes kõige rohkem keskkonnaga arvestavad ja see on leebem nende suhtes, kellel on, kes arvestavad vähem keskkonnaga. Prantsuse põllumajandus olevat teatud uuringute kohaselt üks keskkonnasõbralikumaid aga ÜPP eh, surub meile peale üha karmimaid tingimusi. siin tekib mul kolm küsimust. esiteks, kas te plaanite arvestada Euroopa põllumajanduste arengu erineva tasemega, kas plaanite ka erinevad äh, poliitikad kohaldada selleks, et vältida moondusi liikmesriikide vahel äh, ja nii, et me saaksime ka tegelikult keskkonda parandada. teiseks, mis teil on ütelda meie kaubanduspoliitika kohta, mis tegelikult nullib ära keskkonnaalased jõupingutused, sellepärast et äh, keskkonna rikkumine delokaliseerida nii-öelda ning kolmandaks toetused kas äh, see on õige tee või peaksime me pigem äh, tasustama keskkonnateenuseid, äh, mis põllumehed pakuvad? ma arvan, et siin on väga palju võimalik ära teha ja me peaksime üle saama karistavast, süüdistavast äh, poliitikast, mis tekitab lihtsalt äh, raskusi ja peaksime üle minema siis stimuleerivale poliitikale, mis toetaks tegelikult põllumehi keskkonna kaitsmisel, aitäh! suur aitäh, daamid ja härrad. mul on veel kakskümmend sõnasoovi, üks minut. peame õigel ajal lõpetama, aga volinikul on muid kohustusi, nii et ma palun äh, ärge hakake tänama ja tervitama, minge kohe asja juurde. Digo buenos días nada más, únicamente eh,. Decirle proua Aguilera, äh, mina tahtsin lihtsalt tere ütelda, aga härra volinik, me räägime rohelisest ÜPP-st, äh, rohelisest äh, kokkuleppest. teatud meetmed on igati head. me tänagi räägime veel tsitruselistest ja meil on siin ka külalised, keda see huvitab aga siin tõstab vastastikuse küsimus äh, kolmandate riikide tootjad. olukord on äh, ebasümmeetriline, asümmeetriline. peame vaatama, kuidas meil on nüüd võimalik roheliste tasude süsteemi kohaldada või maksete süsteemi kohaldada. me peame vaatama, kuidas oleks meil võimalik erinevates liikmesriikides rohestamisprogramme erinevalt kohaldada, aga see võib jällegi ka muid moodusi kaasa tuua. Ähm. aitäh, härra volinik. oma ettekandes, natuke ettekannet alustasite te sõnadega, et te soovite nüüd äh, suurem, rohkem toetada jätkusuutlikku öö, äh, põllumajandust, ma mõistan teie ees seisvaid väljakutseid ning te soovite meil liikmesriikidelt ka neid tegevuskavasid, mis põhineks tehtud analüüsil. küsimus on siin nüüd selles, kes teeb analüüse, eh, minu teada teevad neid analüüse ka liikmesriigid, kes aga kontrollib nende analüüside tegemist, millel need strateegilised tegevuskohad põhinevad. komisjon eh, Äh, need analüüsid peavad olema ju väga üksikasjalised, muidu me äh, kliima ja keskkonnakaitsele edasi ei jõua. samas meil on kakskümmend seitse liikmesriiki ning kas tõesti on võimalik kontrollida nende analüüside koostamist nii, nii et strateegilised tegevuskavad tõesti oleks tugevad. teine küsimus puudutab ökoskeeme. jah, see võib olla üks hea instrument, aga te jätate liiga palju vabatahtlikkust siia juurde, Maria ütles seda ka, minu arvates oleks, peaks miinimum olema see vähemalt, et on äh, paika pandud, mitu protsenti rahadest peaks minema ökoskeemidele. liikmesriigid võivad küll tegevuskavasid ise koostada, aga analüüside koostamist tuleb kontrollida ning meil peab olema mingisugune konkreetne reegel, kui palju seda raha kuhu kasutatakse. Morning, commissioner, and obviously welcome uh.... tere tulemast volinikule subsidiaarsusest, äh, selle laiendamist rääkisite ja kliimamuutustest ka ja tõepoolest. praegu läheneme Daltoni miinimumperioodile, tegemist on, on äh, kliimatsükliga, äh, viiskümmend aastat tagasi Taimsi jõgi külmus ära ja kümne aasta pärast uuesti, selline see ring on. me peame muuhulgas geneetilise moondamise tehnoloogiat kasutama ja muid uusi arenguid, aga ilmselt ta seda ei soovi. brittidel on suuri äh, muresid, meil on äh, küll väga vastupidav põllumajandus, aga meil on vaja teatud äh, aineid, mida te ei taha. Te rääkisite siin küll vesialadest ja muust, te ei taha kasvuhoonegaase ja muud sellist. kui te rohalasid laiendate see tähendab seda, et tuleks vähendada kultiveeritavat pinda, teha seda tõhusamalt, aga mida te siis teete, kas te panete uutele rohealadele loomakarjad? ei, ilmselt mitte, sellepärast et lihasöömist tuleb vähendada, see tähendab suurt töötust. ja tänke, komissar. aitäh, härra volinik. kui vaadata viimaseid aastaid öö, äh, öö, äh, siis äh, äh, võib näha, et mitte midagi toimunud ei ole, kolleeg Oisling rääkis siin ka sellest vabatahtlikkusest, teises sambas on vabatahtlikkus toonud kaasa väga palju positiivseid tulemusi, kui rääkida riikide ja regioonidega, äh, kellele nüüd tehakse ülesandeks nende tegevuskavade paika panemine, siis ma võin enda regiooni puhul öelda, et jah, me oleme saavutanud väga positiivseid tulemusi näiteks elurikkuse valdkonnas ja, ja muidu keskkonna plaanis. muret tekitab mulle see ja nagu me oleme viimastel aastatel juba ka näinud läbi rohestamise, et öö, äh, muudetakse pigem öö, äh, keerulisemaks keskkonnaprogrammide äh, ülesehitamist. meil on nüüd see kahetasandiline programm esimese ja teise sambaga me, ning me peaksime igal juhul vältima seda, et see süsteem liiga keeruliseks muutub, kui me soovime tulemusi saavutada. lugupeetud volinik, teie tõdemus ja ettepanekud ei ole väljakutsete kõrgusel rohestamise tulemused on katastroofilised ja seda näitavad ka äh, ametlikud aruanded, see kõik äh, toob kaasa tohutud kulud äh, tootjatele, Euroopa Komisjonil on siin väga suur vastutus kanda. nii et on viimane hetk see äpardus parandada. Need piirmäärad, mis te esimeses, teises sambas paika panete, on küllaltki suured Euroopa Komisjon, et need keskkonna- ja kliimanõudeid täita, näeb ette, et nelikümmend protsenti ÜPP äh, poliitikast läheb äh, kliimale ja keskkonnale. kas te tõesti arvate, et meie põllumajandustootjad on nõus sellega, et nii palju toetusi läheb keskkonnale, kliimale ja tohutule hulgale äh, organisatsioonidele ja niivõrd vähe nende väga keerulistele elutingimustele? võt-, võtmata veel arvesse veel lisatingimusi, mis on väga kulukad ja lisapiirangud veel, mis siia on juurde äh, põllumajandustootjate õlule pandud. Te räägite siin lihtsustamisest, aga ise äh, otsustate, ähm, kas äh, liikmesriigi poolt pakutavad meetmed on sobivad või mitte. sellega te loote veelgi rohkem ebakindlust toetuste jagamises ja tingimuslikkuses. ja teie ega teie kol-, kolleegid ju selle eest kunagi ei maksa, aga äh, põllumajandustootjad kahjuks peavad kõik äh, rohkem makstud äh, toetused sendi pealt tagasi maksma ja see põllumajanduspoliitika tõenäoliselt on lähiaastatel muutumas veelgi hullemaks. aitäh, lugupeetud volinik, ma olen nõus selle kolmekümne protsendilise Ehm, piiriga ehm, roheliste toetuste puhul, vastasel korral me ei eh, jõua oma eesmärkide saavutamiseni, ma olen tõepoolest keskkonnameetmete poolt, kuid me peame siiski olema ettevaatlikud, kuna päris paljud noored tootjad lõpetavad oma tegevuse, kuna nad lihtsalt ei tule ots otsaga kokku. seega, mis peaks tegema, kui me võtame aluseks ainult keskkonna äh, perspektiivi ja unustame inimesed äh, ja nende sissetulekud sealjuures ära. ma arvan, et äh, mm, põllumajandustootjatel on tarvis rohkem kindlustunnet ja on vaja pikemat perioodi kui seitse aastat, aitäh. aitäh suur tänu, lugupeetud volinik, et täna siia tulite, te tutvustasite meile äh, seda väga huvitavat äh, kava. põllumajandustootjad tõepoolest tunnevad muret selle pärast, mida nad saavad kliima ja keskkonna heaks äh, teha, aga mul oleks teile järgmine küsimus. uued ökoskeemid ja nende tingimused on samad, kuid samas toetused, toetuste summa on väga varieeruv ja keskkonnamõju on ju kõikjal jällegi ühesugune. nii et mis mõttes äh, need toetussummad on arvestatud äh, erinevatena, samas kui me räägime siin lähenemisest, siis ei ole ju äh, ähm, mõistlik, siis peaks olema ju ka erinevad äh, nõuded. härra Van den Kendelaare, aitäh! Äh, üks minut, äh, püüan selle aja jooksul kaks küsimust esitada põllumajandustöötajate huvides. esmalt näitajate kohta. Põl-, äh, liikmesriigid peavad äh, mm, neid näitajaid määratlema ja jälgima, kuid liikmesriigid on ju väga erinevad, seega mul on küsimus, kuidas te äh, kujutate siis ette, et Euroopa Komisjon mõõdab nende näidikute erinevust ja ja teiseks äh, kuulasin tähelepanelikult, mida te rääkisite, liikmesriikidel saab olema rohkem paindlikkust ja nii edasi, aga kas nendes äh, ökokavades on ka rohkem äh, tegutsemisruumi, näiteks kui loomakasvataja otsustab anda Äh, söödana soja oma loomadele, kas see äh, võiks ka siis sellise ökokava osaks saada? aitäh. Äh, aitäh, volinik. ka suur tänu. keskkonnaküsimus on loomulikult esmatähtis, kuna me sellele tuleb saata ka, saada ka kõigi Euroopa kodanike toetus. seega Äh, on äh, need äh, ambitsioonid ka väga kõrged siin. seega, kuidas siis põllumajanduspoliitika saaks olla ambitsioonikam ja samal ajal ei muutuks bürokraatlikumaks ja ei raskendaks tootjate elu. me muidugi tahame, et nad saaksid ise paremini hakkama. Te rääkisite äh, sellest reformist ja tutvustasite seda, ka minu küsimus on selles, kuidas me saame äh, tagada, et liikmesriikide suuremad äh, kohustused lõppude lõpuks ka sobiva või soovitava lahenduseni jõuavad, nii et kuidas komisjon saab siis liikmesriike aidata, kuna liikmesriikide tegevuse töö läheb nüüd keerulisemaks, seega kuidas siis saaks äh, seda tagada, härra Puda? aitäh väga lühidalt, ka mina leian, et äh, kõik äh, meetmed tuleks siduda toetustega liikmesriikides, kuna minu arvates ei ole õige, et tootja, kes saab hektarilt kakssada viiskümmend hektarit, eh, pälvib sama kohtlemist, mis, kui tootja, kes teenib viissada eurot hektarilt. me peame ju pidama silmas maaelu arengut. meil on erinevaid maaelukavasid, kuid sel-, need ei ole piisavad ja me oleme ka äh, selle eesmärgiga muudatusettepanekuid teinud. me mõtleme kõigile nendele inimestele, kes on vanemad kui nelikümmend kaks äh, aastat ehk kes siis ei saa äh, tugiprogrammist äh, kasu ja nemad seega ei saa turul püsima jääda, kui nad ei saa toetusi esimest või teisest sambast. vaatame, mis toimub Ameerika Ühendriikidest, neil on seal uus mudel, uut tüüpi tootjad, kes saavad ka toetusi. aitäh. aitäh, lugupeetud volinik, mõned küsimused kuidas te kavatsete äh, tagada, et äh, turumoonutusi ei teki, et meil on äh, võrreldavad toetused võrreldavates piirkondades, eriti just väiksemates riikides? näiteks äh, äärepoolsemates äh, piirkondades. vastasel korral tekivad äh, turumoonutused. kas ma sain õigesti aru, et ka põllumajandusmetsandus tuleb, saab osaks sellest programmist, see on kliima suhtes ju väga oluline. mis puudutab veel liiderkava teises sambas, kas te kavatsete neid säilitada, kuivõrd need on äärmiselt edukad olnud just kohaliku majanduse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 läbirääkimistes liikmesriikidega. ma olen veidi kahtlev selles osas ja viimaks ma tõesti toetan Rahvapartei algatust eh, impordi eh, keelamiseks, juhul kui eh, ei täideta Euroopa Liidu nõudeid ja ma loodan, et meil tõesti on laialdane toetus selle, näiteks tsitrustootjad just kogevad seda omal nahal järgmine äh, kõneleja, proua Delae, aitäh. Ähm, lähtudes sellest, mida ütles härra Dantin, ütleksin ka, et kui me mm, peame silmas oma prioriteete ja soovime säilitada äh, sõltumatust põllumajandustootmises, siis see on äh, äärmiselt oluline. siin on just majandus ja keskkond, kaks aspekti, mis on väga olulised, aga te ei maininud seda. Te ei rääkinud ka biomajandusest põllumajandus ja biomajand-, biomajandus on just need kaks asja, mille, mida tuleks omavahel siduda. Te räägite valgu, te ei rääkinud valgurikaste taimede kavast hetkel, mil me äh, impordime ähm, äh, GMO valgurikkaid taimi äh, Euroopa Liitu suures koguses. me peame jälgima tähelepanelikult kaubanduslepete äh, arengut, kuna äh, nende tagajärjed on väga äh, erinevad ähm, meil ja mujal ja te rääkisite lihtsustamisest, ma ei ole kindel, et viljavaheldus iseenesest on, kujutab endast lihtsustamist tootjate jaoks, võib-olla küll Euroopa Komisjoni jaoks. härra Äh, Flanagan, te rääkisite äh, äh, süsinikust ja muidugi meil on vaja veel rohkem ära teha, aga eesmärgid peavad olema saavutatavad, nii et siin peaks olema mingisugune põhiline äh, tingimuslikkus, kuid see on problemaatiline. kui me tahame seda saavutada, siis me peame äh, kaitsma ja säilitama äh, Äh, esmalt ja teiseks äh, ökokavades äh, peab olema võimalus siis edasi minna ka teise sambasse, me peame olema realistlikud siin. ma tean väga hästi, mis Iirimaal näiteks toimub ja inimestel lihtsalt on raske toetusi saada. teiseks kui me äh, ei, me ei tohiks äh, sildistada äh, tooteid nii-öelda mitte tootlikeks. minu riigis kasutati seda väga palju ja siiski, kui laadutatakse südinikutonnide kaupas, tegelikult ei saa öelda, et see on ju mittetootlik tegevus. härra Sani suur tänu. üldiselt mul on väga äh, hea meel äh, selle poliitika äh, tulemuste üle Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on keskkonnakaitses palju ära teinud. ja siin on muidugi ka lõhe linna ja maa vahel. ja see on nutikate külade algatus, on ka kiiduväärt, kuid on ka vahe nende vahel, kes lihtsalt elavad maal ja nende vahel, kes tegelevad põllumajandustootmisega. näiteks külades on ka Äh, reostuse, õhureostuse probleem, mis tuleneb põllumajandustootmisest. ja Ida-Euroopas enamik äh, äh, inimesi on raskustes. aitäh! Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. aitäh, lugupeetud volinik minu meelest peab äh, olema täidetud kolm tingimust, et see uus roheline põllumajandus annaks tulemusi. esiteks äh, põllumajandustootjate äh, ellujäämine, teiseks administratiivne haldus ja selle teostatavus ja kolmandaks Äh, hindamistegevus ehk siis pakutavad äh, lahendused ja võimalused peavad olema teist, äh, teistega kokkusobivad, üksteist täiendavad ja lihtsad. ja ma leian, et siin ei tohiks lisand, lisada uusi tingimusi ja rohestamise puhul teatavasti juba praegu on palju kontrolle, mis tuleb läbi viia ja põllumajandustootjad äh, on nendest äh, ka väga häiritud, nii et see tingimuslikkus peab olema ühtne kogu Euroopa Liidus. ja äh, ökoskeemide puhul ma leian, et teile tuleks siiski vastu vaielda, see peaks olema liikmesriikidele kohustav ja kohustuslik ja fakultatiivne tootjatele. järgmine kõneleja, proua Peeter, aitäh et tulite siia, selgitasite meile lähemalt ÜPP äh, reformi. mina äh, tahaksin äh, siin tutvustada Horvaatia põllumajanduskoja seisukohti. uus roheline põllumajandus peab muutma tootjad aktiivseks ja peab võtma arvesse ka juba tehtud jõupingutusi. ja see tingimuslikkus Ähm, peab võtma, äh, äh, peab olema äh, paindlik kogu Euroopa Liidus, kuid see ei tohi takistada üldist kohaldamist ja see peaks parandama tootjate konkurentsivõimet ja selleks tuleb siis näha ette mm, meetmeid seadusandluses äh, võtta arvesse loomade heaolu ja nii edasi ja see peaks toetama kõiki tootjaid Euroopa Liidus ja tagama teatavat paindlikkust. väikesed tootjad peaksid olema teatud tingimustest vabastatud. kuivõrd nad saavad juba väiketootjate toetusi, ei ole mõtet suurendada Äh, või lisada äh, uusi äh, tingimusi, samas kui toetussummad vähenevad. proua McGuinness, jah, miks te otsustasite loobuda vabatahtlikkusest ökoskeemide puhul. teiseks vaatasin seda bioloogilise mitmekesisuse diagrammi, mis juhtub nende tootjatega, kellel on juba seitsekümmend protsenti täidetud või need küm-, või need kümme protsenti. nii et need jäävad siis välja ja kas äh, see siis tegelikult, see peaks ju äh, julgustama äh, tootjaid uuesti külvama kultuure, nii et liikmesriigid peaksid saama ikkagi rohkem paindlikkust siia ja meil on ka tekkinud veereostusprobleeme sellega seoses näiteks äh, nii et äh, seal on tegelikult äh, äh, tööstusel tulemas strateegilised kavad ja otsused ja kuidas te kavatsete sellega toime tulla? üks minut, kolm ideed, härra äh, Dantin juba mainis seda, esiteks tuleb põllumajandustootjatele tagada äh, äh, piisav sissetulek ja seda kõigis sektorites, selle all kannatavad kõik, kõik tootjad praegu, kõikjad. see on prioriteet. ja liikmesriigid ja komisjon ja võib-olla ka meie oleme siin veidi süüdi, sest kui me siin äh, Äh, äh, ettepanekuid teeme, siis äh, osa, suur osa parlamendist on tihtipeale vastu. teiseks, mis puudutab lihtsustamist, siis see on tõesti vajalik, Stefan Le Foll rääkis juba kümme aastat tagasi sellest, et tuleb piirangutelt üle minna nii-öelda kokkulepetele ja liikmesriigid ei tohi asju keerulisemaks muuta, seda kõike tuleks ka kontrollida, kuna liikme, liikmesriikidel on, on ju see kombeks ja siis selles Brüsselit süüdistada. ja muidugi kolmandaks on oluline keskkond, aga on oluline ka areng ja rahvusvaheline kaubandus, et see poliitika kannaks vilju kõikjale, pidades silmas just vabakaubanduspoliitikat aitäh. Äh, me tahtsime lõpetada kümme kolmkümmend, nii et äh, palun, teil on sõna. aitäh, mm, aitäh äh, kõigile sõnavõtjatele, see teema oli praegu keskkond, aga palju küsimusi tuli ka muudest valdkondadest, rahast räägiti palju. jah, teie olete hästi äh, Äh, kursis, mis toimub äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistega. nõukogu otsustas äh, kokkuleppe edasi lükata oktoobri lõpuni ja me peame ootama lihtsalt, kas seadusandja no ja mina leian siiski, et meil on niisugune poliitika, et me saame põllumajandusele ka rohkem raha küsida, et poliitikaid läbi viia. ma arvan, et üks valdkond, kus me seda teha saame, Äh, on just äh, see, et äh, tootjad on osa sellest lahendusest, tagamaks vee kvaliteeti ja, ja täitma, täites keskkonnanõuded ja nii edasi. nii et seal nad saavad seega paremini keskkonda ja kliimat kaitsta ja kõigepealt jah, mõnikord öeldakse, et ma olen enam raha ja siis vaatame edasi, aga teise, teine võimalus on ka see, et äh, miks me, meil seda raha vaja on ja siin tuleb leida mingi tasakaal selle äh, asjade järjekorra äh, osas, nii et äh, muidugi, nagu ütles ka härra Tantan, majanduslik küsimused on väga äh, olulised äh, ja muidugi tuleb ka vaadata, kuidas äh, need keskkonnaküsimused sellega seotud. jätkusuutlikkus tõepoolest on väga äh, tähtis. kui äh, seda meie poliitikates ei ole, siis me ei saa no, loodusvarasid kaitsta. ja see muidugi on meie tegevuste keskmes nii et äh, vabakaubanduslepped, äh, mille üle me oleme äh, läbirääkimisi pidanud, nendes on ka olulisel kohal olnud keskkonnameetmed. ja ma ei ole nõus sellega, mida siin öeldi hinnadumpingu kohta. Te peaksite ka selle kohta tõendeid tooma andke mulle info ja ma tegutsen. hiljuti me oleme, nagu nägime ka Riisi puhul, nüüd oli selline kaitsekokkulepe hiljuti ka, mis sõlmiti, nii et meil on ka kaubanduskokkulepetes nüüd esimest korda, et kaitsta just Itaalia riisitootjad, kellel oli probleeme Kambodža ja Malaisia, Malaisia riisi odava reisi sissetoomisega probleeme, nii et me saame kasutada niisuguseid meetmeid vajadusel oma tootjate kaitseks ja seda me teeme ka edaspidi ja tänan proua Maastromi, et ta söandas sellist sammu ette võtta. nii et nüüd praeguseks me jälgime keskkonnastandardeid, tööstandardeid, toiduohutuse standardeid, täitmist vabakaubanduslepetes ja Mercosuri läbirääkimisi äh, meil ei oleks äh, või need ei viidaks äh, lõpule, kui me niisuguseid tagatisi ei saaks, nii et see on väga oluline osa nendest kokkulepetest. härra Andrei, jah, keskkonnaeelarvest me rääkisime, aga endastki mõista, meil on tarvis kindlat poliitikat, et rohkem raha sellesse valdkonda tuleks, aga ühise turukorralduse kohta siin on tõesti Äh, häid näiteid ka selle kohta, kus see on äh, toiminud. aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist oli meil hulgaliselt äh, meetmeid, mis stabileer-, stabiliseerisid turgu ja pakkusid paremat hinda tootjatele. nii et jah, näiteks piimapulbri ja ladustamise osas on meil väga head meetmed, mis on toiminud ja seda ei ole ju vaja muutagi. et mina ei tea, kellega te rääkisite Saksamaal, Berliinis, mina olen rääkinud Saksa tootjatega ja nendest teemadest meil üldse juttu ei olnud, kui nad oma probleemidest rääkisid Äh, seoses kohustustega, mis Saksamaa valitsus on üle pannud. ma tean, et mõnedes liikmesriikides on palju muret selle üle, et nad peavad hakkama rohkem tööle, kuid näitajad on siiski viiskümmend protsenti vähem. väga palju äh, on vähendatud ka aruandluskohustust, nii et äh, see peaks olema rõõmustav nii et meil on siin kolm poliitikat tegelikult, mis viiakse ühest, üheks kokku. seal on palju vähem näitajaid, aga need on ühised, vähem on aruandluskohustust ja siin on ka äh, vabatahtlik äh, lähenemine äh, ja kontrolle äh, ka äh, vähendatakse, vähem äh, töötajaid äh, on vaja sellele pühendada, kontrollid äh, toimuvad palju satelliitide kaudu, nii et ma tahaks küll teada, kust kõik need probleemid tulevad, millele te viitasite äh, Saksamaal. härra Dantin mainis, et halduskoormust ei tohiks suurendada, tõepoolest ma arvan, et seda ei tule, aga toiduahela tugevdamise kohta paljud äh, teie ja teised on, on äh, palju siin selle eest võidelnud, et äh, tootjatel oleks seal tugevam positsioon ja siit äh, see on nüüd tõesti andmas tulemusi, me alustasime selle protsessiga neli aastat äh, tagasi äh, Omnibuse raames siis nende positsioonide tugevdamiseks ja nüüd meil on ka tulevad turu läbipaistvuse ettepanekud lähiajad, nii et mulle tundub, et siin me oleme tõesti teinud suure sammu edasi äh, just äh, tootjate huvides, kes saavad äh, suuremad sissetulekud. ja põllumajanduspoliitika ähm, strateegiakavad pakuvad piisavat ähm, läbi piisavat paindlikkust ja mina olen kohtumistel just kuulnud, et see sobib kõigile, ma arvan, et see on nõnda. liikmesriigid aga peavad pakkuma võimalusi tootjatele, et nad saavad kõiki neid mm, lahendusi kasutada ja meil on võimalus ka viisteist protsenti vahendeid üle kanda kahe samba vahel ja liikmesriigid saavad ka seda paindlikkust kasutada, et et seda keskkonnamõõdet äh, tugevdada oma riigis. nii et siin poliitikas on see juba sisse kirjutatud. nii et äh, strateegiakavade äh, väljatöötamise käigul saavad juba, käigus saavad liikmesriigid sellega juba arvestada. ma tean, et Äh, see, siin on jah, protsentides küsimus, see on nagu raha, äh, rahateemaline äh, vaidlus, aga paindlikkus on siin olemas. ma olen härra Nikolsoniga nõus selles osas, et reeglite tõlgendamine, rakendamine on tõepoolest erapoolik tegevus ja komisjonil on siin palju teha, siin on oluline roll tagamaks tõesti, et me lihtsustame seda süsteemi Äh, ambitsioonikal moel. ma arvan, et äh, me oleme ka, oleksime võinud äh, võib-olla paremini tegutseda varem, aga nüüd me oleme sellest õppinud, me oleme hulgaliselt lihtsustamisi läbi viinud ja see jätkub ka tulevikus ja äh, minu kaastöötajad tõesti on sellest väga huvitatud. nüüd loomulikult kohalikke eripärasid tuleb äh, arvestada, see on ÜPP strateegiakavade äh, aluspõhimõte ja tõepoolest võetakse kohalikke tingimusi rohkem arvesse. samas Ehm, tuleb siiski Euroopa eh, Liidu üheksa, eh, üheksat eh, eesmärki silmas pidada, et need saavutada, meil on ühised alused, ühised eesmärgid, ühised vahendid. nii et kui liikmesriigid ei soovi seda teha, siis komisjon asub tegutsema, seda me teeme ka praegu tegevuskavade puhul, nii et äh, Äh, äh, siiski arvestataks Euroopa Liidu äh, ühiseid eesmärke, et meil oleks kõigil võrdsed tingimused siin tegutsemiseks. proua Sõnra, jah, Kangalisias probleeme veereostusega Äh, sigalate, äh, sigalate tõttu, siis see tegelikult ei ole Euroopa äh, Komisjoni probleem, see on siiski kohaliku omavalitsuse küsimus, nemad peavad rakendama seal kohalikku poliitikat, see on natuke teise tasandi küsimus. aga kui meie peadirektoraat saab aidata, siis oleks muidugi tore mind võib-olla süüdista-, süüdistati siin veel naiivsuses, võib-olla jah, Flanagan otsustasin sellele, aga ähm, me viisime siin ähm, hiljuti osapooli kokku, et sel teemal arutleda ja keegi ei süüdistanud mind naiivsuses nii et äh, ma ei tea, mina ilmselt teie nõudmistele niikuinii ei suuda vastata, sõltumata sellest, mis ma teen. Ähm, et seda me teame mõlemad. Teie lähenemine ei ole toiminud, Äh, kohustuslike reeglite ja igasuguste ettekirjutuste ja sellise hirmu äh, õhkkonna äh, tekitamisega. seda te siin möödunud korral kaitsesite ja teie tõenduspõhine lähenemine hinnatumpingu osas on ka selline tüüpiline süüdistav lähenemine Äh, härra Lasu, äh, erinevate poliitikate kohta, siis tõepoolest meie äh, just rõhutame siin ühiseid eesmärke ühise poliitikate puhul ja meil on ka ühised näitajad, mille abil me mõõdame sinna poole liikumist, sest muidu me ju ei tohiks kasutada maksumaksjate raha sinna jõudmiseks. ma ei arva, et kaubanduspoliitika muudab kuidagi keskkonda sest meie, meie jaoks on siin, nagu ma ütlesin, standarditest kinnipidamine väga oluline. nii et keskkonnaalased ambitsioonid minu arvates e, üldiselt e, aitavad meid läbirääkimistes, e, kaubanduses ja nii edasi liikmesriikidega ja Euroopa Parlament Äh, peaks siin saama hea kokkuleppe. loomulikult tootjatele tuleb maksta äh, toidu äh, ohutuse tagamise ja muu, muu töö eest, mis nad teevad. nii et siin peaks olema lihtsalt tugev positsioon mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel, et neid, nende eesmärkideni jõuda vastastikus ähm, kaubanduslepingutes on tõepoolest väga tähtis ja siin räägiti võrdsetest ähm, tingimustest. me ei saa äh, kõiki sama puuga äh, lüüa, siis tuleb saavutada äh, õige tasakaal. meil on ühised eesmärgid, ühised näitajad, ühised reeglid ja ka ühtsed tagatised ja siis komisjon sekkub, kui peaks vaja olema Äh, iga-aastaselt komisjon seda äh, jälgib ja ähm, programmid on aastati äh, erinevad, olenevalt tingimustest ja biomajandust mitte mainimist heideti mulle siin ette ja Lõuna-Euroopa äh, riigid äh, saavad sellega väga äh, hästi toime, tagavad oma tootjatele piisava sissetuleku ja see on ka keskkonnasäästlik, nii et see on väga hea, kuid see rajaneb SWOT äh, analüüsil, äh, mille Hispaania peab läbi viima ja nad võtavad seal omad eesmärgid ja komisjon siis äh, kinnitab need nii et ma mõistan väga hästi, mida te ütlesite, aga meil on siin ka palju tagatisi, e, et need poliitikad ka ellu viidaks. ja nüüd veel liikmesriikide kaasatuse kohta ja ma rääkisin ka, mida ma arvasin ökoskeemide puhul vabatahtlikkusest ja kohustuslikkusest ja siin on tõesti tarvis, et äh, oleks piisavalt algatussoovi, äh, härra Agnew. Te ei Ah, te ei õnnitlenud mind selle kolme kultuuri reegli äh, tühistamise puhul, see oli just suurepärane äh, võimalus siin äh, võita paar häält veel enne, enne Brexitit. aga mõningaid muutusi me siiski tegime Omnibusi määruses. ja ma loodan, et seda arutatakse, arutatakse tulevikus ka põhjalikumalt, kui õige hetk tuleb. härra Dorfmann, see mida te mainisite äh, topeltrahastamise kohta, me oleme sellest teadlikud ja püüame tagada, et me ei duubelda poliitil-, et me ei poli-, äh, raha ega ka äh, ökoskeemide vahendeid, nii et nüüd ma pean lõpetama rahaga seotud küsimused, siis ähm, sammaste vahel vahendite ülekandmine, SWOT analüüs, liikmesriigid peavad saama äh, heakskiidu ja siis tuleb äh, ka julgustada äh, algatus, algatusi. tulevikus nüüd äh, praegu me anname siis raha teise äh, sambasse, liider ei kao äh, kuskile, meil on ka ettepanek selle kohta olemas, viis protsenti on selleks juba sihtotstarbeliselt ette nähtud. me oleme ka kaubandust, bioohutust maininud, härra Flanagan, jah, süsiniku sidumise kohta, sellest me oleme juba ammu sellest rääkinud, mina olen praegu siin ausalt öeldes täna väga leebe olnud äh, teiega. ma tean, kellega te minevikus olete koostööd teinud. Äh, proua Peeter, proua Peeter äh, tootjate kohta. proua McInnes ÜPP strateegiakavad, me tõepoolest ei soovi tagasi äh, minna, me kaardistame praegust olukorda ja siis äh, liikmesriigid peavad tulema äh, välja oma kavadega, võttes arvesse siis bioloogilist mitmekesisust nii et pärast me analüüsime seda infot, mis liikmesriikidest tuleb, sest mina usun, et ähm, parem on tõesti vabatahtlikkuse alusel ähm, tegutseda, vastasel korral on äh, reegleid rohkem ja kõik on palju äh, keerulisem ja ahistavam. nii et kas ma võiksin äh, nüüd kokkuvõttes kõiki ähm, tänada arutelu eest ja tahtsin rõhutada veel, kuidas ühtne turukorraldus on väga hästi toiminud, vastuseks härra Andreele. täna äh, kohtus vastav äh, äh, komisjon äh,, meil on tuhat viissada äh, tonni äh, tuha-, hinnaga siis äh, tuhat kaheksasada eurot tonnist, nii et meil mm, ma sooviksin tänada liikmesriikide esindajaid, kes toetasid siin äh, neid äh, meetmeid just äh, piimakriisi leevendamiseks ja selle puhul oli ka seadusandjate to toetus väga oluline. nii et ähm, suur tänu. To dobra informacja, jeśli chodzi o mleko. Dziękujemy. Ja, see piimauudis oli küll väga meeldiv. suur tänu siia tulemast. ma tänan teid meie komisjoni nimel. suur tänu ka raportööridele. kindlasti tänane kohtumine kiirendab tööd raportite kallal. palju sai selgemaks. suur tänu, härra volinik ning ootame järgmist teiega kohtumist kolleegid, teeme nüüd üheminutilise tehnilise pausi. meie külalised võivad ka minna võtta äh, ühe kohvi, sest järgneb umbes pool tundi hääletust. ja külalistel, kui te soovite, on pool tundi võimalust nüüd kohvi juua, sest alustame hääletusega. kolleegid, paus on lõppenud, alustame. kõigepealt saab äh, sõna äh, raportöör, härra Tolman, palun. aitäh, teen lühidalt. kõigepealt suur tänu kõikidele, kes äh, aitasid meil tänase hääletuseni jõuda. see oli äh, oluline, et me jõuaksime ka veebruaris täiskogule. suur tänu selle eest, et me täna hääletada saame ning pärast hääletust äh, võiksin veel paar sõna öelda. alustame hääletusega. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa kes on poolt, vastu? kontrollime elektrooniliselt. vist tagasi lükatud, aga eks me näe, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm poolt vastu, tagasi lükatud muudatus kaheksakümmend poolt vastu, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend üks poolt, vastu. kontrollime. kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, tagasi lükatud. Äh, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime kaheksakümne neljandat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud kaks tran poolt, vastu, tagasi lükatud. üks poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek üks hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, äh, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. järgmisena muudatus e üks Envilt poolt, vastu võetud kaks poolt, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu võetud muudatus sada kaheksa. üks hetk. sada kaheksa poolt vastu võetud. kontrollime, hääletus on alanud. lõppenud. Odrzucona poprawka 109. Tagasi lükatud 109 poolt. Vastu tagasi lükatud. muudatus sada kümme poolt. kontrollime. saja üheksandat hääletus on alanud. sada üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kümme poolt. vastu. vastu võetud. kompromiss kaks hääletus on alanud, kompromiss kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu võetud, sada kaheksateist ja ülejäänud, kes on poolt vastu. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu võetud kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. kompromiss neli, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks transpordilt poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, eh, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt. kontrollime saja neljakümnendat, hääletus on alanud. sada nelikümmend hääletus on alanud, lõppenud. sada kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd sada nelikümmend, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend viis poolt, vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss seitse hääletus on alanud. kompromiss seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend. poolt. vastu. tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada kuuskümmend hääletus on lõppenud. vastu võetud. tundus küll, et te hääletasite pigem vastu. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse. ahah, kontrollime muudatust kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. härra Tess, teie nimekirjas oli pluss selle koha pealt. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu. sada kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seega sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu võetud. muudatus sada seitsekümmend viis, sada ja sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime. sada seitsekümmend viis ja sada seitsekümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa ja sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks ja sada kaheksakümmend kolm poolt vastu tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu. kontrollime. sada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu. kontrollime, saja üheksakümnendat hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaks ja nii edasi, poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. kompromiss kümme, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu. vastu võetud. kompromiss üksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena muudatus kakssada neli. poolt, vastu. kontrollime, kakssada neli. hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek sada kaksteist poolt, vas-, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kontrollime üheksakümne kaheksandat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanekud seitse ja neli poolt, vastu äh,, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu võetud. sada poolt, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu võetud. kümme poolt, vastu võetud. siis kompromiss kaksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud kakssada. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada kaksteist poolt vastu, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt. ei, kontrollime, kakssada kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakssada neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, kontrollime kahesaja neljateistkümnendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viisteist poolt, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kakssada kakskümmend kuus ja järgmised muudatused, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud, kakssada kakskümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend viis poolt vastu, era-, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kakskümmend viis. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu kontrollime, kakssada kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus. poolt, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kontrollime kakssada kuuskümmend üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud, kakssada viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime hääletus on alanud kakssada nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, kontrollime, kakssada nelikümmend neli. hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu võetud kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend seitse. ei, kontrollime kakssada viiskümmend kaks ja kakssada viiskümmend kolm elektrooniliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse ja kakssada nelikümmend üheksa poolt vastu. kontrollime. kakssada nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakssada äh, nelikümmend kuus tagasi lükatud kakssada viiskümmend poolt, vastu võetud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud kolmsada viisteist poolt, vastu kontrollime, kolmsada viisteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime. viis, kakssada viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe häälega. kolmsada kolmkümmend neli ja järgmised, kes on poolt, vastu võetud kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud kontrollime, kakssada viiskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada kuuskümmend kuus poolt. vastu tagasi lükatud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu võetud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu kontrollime kakssada üheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kuusteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud NV kakskümmend kaks poolt, vastu võetud muudatus kolmsada ja nii edasi poolt, vastu. kontrollime. kolmsada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu kontrollime, kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kolmsada neli poolt, vastu võetud kolmsada viis poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kakskümmend NV poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kakskümmend NV-lt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, vabandust, muudatus kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime, muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viiskümmend üheksa ja kakssada kuuskümmend poolt tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nüüd läheme edasi kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks Envi poolt, heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend seitse poolt ja järgmised poolt, vastu kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud vähese enamusega. kolmsada kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. kolmsada kolmkümmend. hääletus on lõppenud. poolt heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend üks poolt heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud ühe häälega kolmkümmend, kolmsada kolmkümmend kuus poolt vastu. erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kompromiss üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapo-, heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend poolt, heaks kiidetud, kakssada nelikümmend ja sarnased poolt, heaks kiidetud, kaksteist ränne teised poolt, vastu, heaks kiidetud kas tahate kontrollida? hästi, hääletame siis kaksteist tran ja teised. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada kaksteist poolt vastu. tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt vastu eh,, tagasi lükatud sada neli ja kümme peti poolt vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üksteist rann poolt heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend üks poolt heaks kiidetud kolmsada viiskümmend kaks poolt, vastu heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kakskümmend kolm Envi poolt, heaks kiidetud kolmsada üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend seitse poolt, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmsada kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. kolmsada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, heaks kiidetud. kolmsada kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss on heaks kiidetud, kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada üheksakümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud. üheksa, kolmsada üheksakümmend kaks poolt vastu tagasi lükatud, nelisada poolt, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud nelisada seitseteist poolt vastu. kontrollime, hääletus on alanud. nelisada seitseteist. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa Envi hea, poolt heaks kiidetud, kolmkümmend üks Peti poolt vastu heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss on heaks kiidetud. nelisada kolmkümmend poolt, vastu, heaks kiidetud. tundub, ütleb esimees, kontrollime, sest seda palutakse, hääletus on alanud. nelisada kolmkümmend hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelisada kolmkümmend üks poolt, heaks kiidetud. Läheme edasi, põhjenduspunktid üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime. number kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolm poolt. heaks kiidetud, neli poolt. heaks kiidetud, viis poolt. vastu. peame kontrollima hääletus on alanud, nüüd on lõppenud. heaks kiidetud vähese enamusega kakskümmend, kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud lõppenud. heaks kiidetud. seitseteist poolt. kontrollime seitseteist kontrollime. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud ühe häälega. kaheksateist poolt, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kompromiss heaks kiidetud muudatus kakskümmend viis poolt heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt vastu tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, heaks kiidetud. kontrollime. hääletus on alanud, kolmkümmend kaks, kontrollime. hääletus on lõppenud. hääletus on heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. kolmkümmend üheksa hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend poolt, heaks kiidetud. nelikümmend üks poolt, vastu, heaks kiidetud. nelikümmend kaks poolt, heaks kiidetud. nelikümmend kolm, heaks, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend neli poolt, heaks kiidetud nelikümmend kuus poolt, vastu, heaks kiidetud nelikümmend seitse. kontrollime neljakümne kuuendat. nelikümmend kuus saadiku soovil. hääletus on nüüd lõppenud heaks kiidetud nelikümmend seitse. jah, nelikümmend seitse. poolt, vastu. hääletame uuesti elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa identset poolt, heaks kiidetud, viiskümmend poolt, heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend üks, hääletus on nüüd lõppenud, heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend neli poolt vastu. tagasi lükatud. viiskümmend neli, kontrollime hääletame elektrooniliselt, nüüd on hääletus lõppenud. ühe häälega heaks kiidetud viiskümmend viis nüüd kohe elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend seitse, elektrooniline hääletus, hääletus lõppenud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend, hääletus on nüüd alanud. nüüd on lõppenud. kolmkümmend kompromiss heaks kiidetud, kuuskümmend neli teine osa, kes poolt heaks kiidetud kuuskümmend kuus. kas tahate kontrollida kuuekümne neljandat teist osa, hääletus on sellega alanud. hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kuus, seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt vastu. kontrollime. seitsekümmend kaks ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu kontrollime. seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend seitse. kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniline hääletus hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. hääletame kogu raporti eelnõu koos muudatusettepanekutega. nimeline hääletus ja hääletus on sellega alanud. hääletus on alanud, me hääletame. nüüd on hääletus lõppenud raport on heaks kiidetud. härra raportöör, kas soovite sõna? palun. tak. Først og fremmest er jeg glad for, at vi, det endelig lykkes at få stemt den her rapport igennem udvalget. Suur aitäh. Suur aitäh tõesti, et selle raporti heaks kiitsite. Ega see lihtne ei olnud, aga kõik osapooled üritasid leida kompromisse teistega tahaksin tänada kõiki kolleege hea koostöö eest ja soovi eest üldse hea eh, koostööd teha. aitäh kõikidele kaastöötajatele, kes tõesti ööd ja päevad kõvasti tööd vihtusid teha. loomade heaolu nimel on vaja põhjalikult ja kõvasti tööd teha. töötlejad peavad samuti oma vastutust kandma ja samuti kasvatajad saadame sellega selge sõnumi komisjonile, liikmesriikidele, siin on ära toodud terve rida konkreetseid aspekte, mis vajavad nende tähelepanu. lõpetuseks tahaksin tõesti tänada toetuse eest äh, kogu töö vältel selle küsimuse kallal samuti selles osas, mis puudutab kolmandatesse riikidesse eksporti, see on väga keerukas küsimune, küsimus, keeruline oli siin leida kompromisse, nii et veel kord äh, tuhat tänu kõigile ja saadame selle nüüd täiskogule. suur aitäh, tõesti väga oluline, et äh, raport läbi läks, mäletate isegi, et siin oli üle kahesaja saadiku, kes soovisid uurimiskomisjoni, mina aga tahtsin, et ikkagi meie ja oleksime pädevad. heakskiitmine oli hea asi, tunnen selle üle ainult head meelt. suur aitäh teile, daamid ja härrad, suur aitäh ka raportöörile, aitäh kõikidele kaastöötajatele, sekretäriaadile ja nüüd võime edasi minna. punkt number kümme. proua Aguilera on valmis rindele asuma Teil on nüüd natuke rohkem aega arvamuste vahetuseks komisjoni esindajaga Agrist. ja see küsimus puudutab tsitruselisi. daamid ja härrad, te teate, kui keerukas olukord on praegu Hispaanias me teame, et hinnad on tugevalt langenud hinnakonkurentsi tõttu ja impordi tõttu kolmandatest riikidest nagu Lõuna-Aafrika, Egiptus ja Maroko. see on täparasse olukorda seadnud äh, tooted just äh, viimasel hooajal. meil on siin ka komisjoni esindaja, tema võtab Agri peadirektoraadi nimel sõna Teil on meile ka teadaanne, nii et palun, sõna ongi teil. suur aitäh! komisjon on teadlik keerukast olukorrast, et tsitruseliste turu äh, puhul äh, selle hooaja esimesel poolel ja me leiame, et erinevate faktorite äh, koosmõju on negatiivselt mõjutanud hindu, eriti Hispaanias. see on seotud ka saagiga, nõudlusega, toodete kvaliteedi ning äh, sektori organiseeritusega. His-, suur osa Hispaania saagist läheb äh, kaduma, kolmkümmend protsenti apelsinide puhul rohkem kui teistel äh, hooaegadel erinevate liikide ähm, valmimine äh, katus äh, seetõttu, et viibis äh, hooaja algus kahe nädala tõttu. madal nõudlus, külm ilm enamasti mõjutavad puuviljade tarbimist. august oli väga soe augustis ning sellest tulenevalt on ka nõudlust mõjutatud kvaliteet. Äh, pikk põud ning äh, kuumus tingisid äh, väikesemõõdulised viljad ning see enamasti madaldab hinda. lisaks sellele tugevad sajud oktoobris mõjutasid ka mandarinide kvaliteeti ning see muidugi ei suurendanud nõudlust. halb korraldatus sektoris, jah, tõesti, selles sektoris on organiseeritus väga kehva siin arutelus on oluline meie meelest tähtis toonitada seda, ähm, mis ei ole tinginud kriisi. komisjonil ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et keerukas tuluolukord tuleneks impordist kolmandatest riikidest, muuhulgas ja eriti Lõuna-Aafrikast ja Egiptusest viis protsenti rohkem impordid Lõuna-Aafrikast kui kaks tuhat seitseteist värskeid apelsine. import aga languse ajal oli väiksem. samuti ei ole mingeid tõendeid Põhja-Aafrika otsese mõju kohta. import hakkas pihta alles detsembris ning äh, suureneb aprillis. sellest tulenevalt komisjon leiab, et turu seisu et turu mõju äh, on vähene esimese äh, hooaja poole osas ning ei ole põhjust võtta lisakaitsemeetmeid impordile. komisjon muidugi hoiab silma peal äh, Lõuna-Aafrikast ja mujalt sisse toodavate tsitruliste üle, selleks et vältida igasuguseid moondusi ning reageerida õigesti aitäh, proua Aguilera, palun. Muchas gracias, presidente. Eh, me alegro que tengamos un tiempo adecuado para nuestro debate. Eh, bueno, yo quiero decir en jaa, aitäh, mul on hea meel, et meil on nüüd seda arutelu eh, piisavalt aega pidada. mina ütleksin, et see ei ole nüüd Hispaania probleem. tsitruselised Valenciast, Andaluusiast ja kogu tsitruseliste äh, turu probleem ei ole tegelikult ju kitsalt äh, Hispaania probleem, see on Euroopa probleem. jah, siin on Hispaania tootmine, aga see ei ole puhtalt äh, meie probleem, seda tahaksin kõigepealt öelda komisjoni esindajale. ma arvan, et me peame ikkagi seda probleemi õigesti piiritlema jah, tõsi on, et siin on mõningaid äh, praktilisi probleeme, kliimaolud olid keerulised, äh, meil oli põud, siis äh, sadas väga palju ja see mõjutas puude lõikust ja nii edasi, aga mul oleks siiski komisjonile konkreetsemaid küsimusi lisaks äh, nendele spetsiifilistele probleemidele tõstatub siiski äh, põhja ja lõuna poolkera küsimus. ja selle uue kokkuleppega seoses siin on kuuenädalane äh, kõikumine. novembris oli Äh, saak väiksem ja see kõik mõjutas äh, väga äh, tugevalt meie tulemusi. möödunud aastatel oleme ka näinud, et kolmandatest riikidest, mitte ainult Lõuna-Aafrikast, import on kasvanud, aga ka Egiptusest, Türgist ja nii edasi, nii et aga Lõuna-Aafrikaga seoses on jah, selline eraldi probleem seal on üks äh, endeemiline äh, haigus, äh, black spot. ja püütakse iga hinnaga tootlikkust suurendada, lisaks sellele on ka Egiptus ja Türgi. nii et äh, möödunud äh, aastatel on äh, nende eksport äh, väga palju tõusnud. see ei puuduta ainult Lõuna-Aafrikat. komisjoni esindaja ütles jah, et see on viis protsenti tõusnud. kas teil on ka muid andmeid üldiste impordi numbrite kohta? näiteks Andaluusia, mm, Galiisia ja mujalt Euroopa tootjad võtavad kümme senti apelsini pealt. meil oli öö, äh, viimased kolm aastat apelsinidel sama hind, kolmkümmend aastat on olnud sama hind. nii et sektoris on probleeme jah, aga kliimat me ju muuta ei saa. töökorraldust saab parandada, aga siin on siiski konkreetsed ähm, tagajärjed nende, sellel äh, impordil, kus siis meie tootmine on vähenenud ja puuviljade hind samuti Navelina apelsini eest kümme senti nii et äh, osa vastutusest lasub seal kokkuleppel Lõuna-Aafrika Vabariigiga, aga on ka muid riike. nii et seda kõike tuleb äh, tähelepanelikult jälgida äh, näiteks aasta kaks tuhat kakskümmend kuus saak, me oleme sellest ka rääkinud volinik Hoganiga. praegu on Euroopas väga ranged fütosanitaarnõuded, aga samas kolmandatele riikidele niisugused nõuded ei kehti. nii et siin ei ole äh, ju sellist vastastikuse põhimõtet üldse, meil on tootmiskulud väga kõrged äh, seoses äh, Euroopa standarditega, aga kolmandatelt riikidelt me seda ei nõua ja puuvilja seega samades tingimustes seal ei toodeta. nii et äh, siin ei ole sellist äh, vastastikust ja järelikult on tegemist ebaausa konkurentsi äh, äh dumpinguga äh, ja siin ei tohiks äh, selle eest silmi sulgeda, me ei tohiks jääda ootama kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kuus, äh, kuni siis Euroopa ja Hispaania tsitruseliste tootjad oma tegevuse lõpetavad. me peame selle olukorraga kohe tegelema, kuna minu riigist kaob lihtsalt see puuviljakasvatuse sektor ära seda ei tohi lasta öö, äh, lubada juhtuda. aitäh, palun, teil on ka öö, ähm, piiramatu kõneaeg, proua Senra Rodriguez aitäh, mina ütleksin komisjoni esindajale, et äh, te olete väga äh, küünilised ja lausa solvate meid, öeldes, et kõik need probleemid, madalad hinnad Hispaanias on seotud äh, tehnilised äh, tootmiste, tootmise küsimustega ja sellega, et tootjad ei ole piisavalt organiseerunud. siin tuleks ikka kaugemale vaadata, tegemist on poliitilise probleemiga ja me äh, põrkume kogu aeg äh, samade probleemide vastu seoses äh, vabakaubanduslepetega, mida siin parlamendis järjest rõõmsalt heaks kiidetakse. nii et me peame tõdema, et tegemist on läbikukkumisega, kuna see toob endaga kaasa meie väikeste põllumajandustootjate hävingu. ja me ei tohiks äh, rohkem silmi sulgeda niisuguse olukorra ees. me räägime siin uuest põllumajanduspoliitikast, aga asjad jätkuvad ikka samamoodi, toetatakse edasi vabakaubandusleppeid äh,, ekspordile suunatud äh, põllumajandust ja nii edasi, siks tule, siin tuleks nüüd pidurit tõmmata. tsitruseliste äh, tootjad on siin täna tule all, edasi äh, tulevad piimatootjad, seejärel lihatootjad. no meile ei öelda ka kõike, mis üldse nendes lepingutes sisaldub, näiteks Maroko lepingu puhul me ei tea, missugused on tagajärjed tootmisele Euroopas ja ma arvan, et me peame seda kõike väga põhjalikult arutama. aitäh. oi, monsieur president. härra Colombier, palun. aitäh. jällegi näeme, et liikmesriikide äh, sundimine äh, osalema niisuguses äh, konkurentsis toob kaasa katastroofilisi tagajärgi. siin on nüüd tegemist Lõuna-Aafrika konkurentsiga ja see on täiesti skandaalne. meie põllumajandus tegelikult on vahetusrahaks nendes vabakaubandus lõpetas, kuid tegelikult peaks meie põllumajandustootmine olema püha, see on väga tähtis nii sissetuleku kui ka keskkonna mõttes ja seega oleks tarvis iga sektorit eraldi kaitsta. ja see on veelgi skandaalsem seetõttu, et enamik, enamiku äh, äh, Ähm, ähm, puuvilju tegelikult ohustab kogu maailmas nii-öelda kollase draakoni äh, haigus, mis on juba hävitanud kuuskümmend protsenti Florida apelsinidest ja see ähvardab ka nüüd äh, meid siin Euroopas. nii et meie kaubanduspoliitika äh, äh toob kaasa täiesti äh, vastupidiseid äh, tagajärgi. aitäh! tänan. Muchas gracias, eh, presidente. Bueno, te... härra Marcellesi, aitäh. kuulates Euroopa Komisjoni eh, esindajat, eh, saan tõdeda, et olen nördinud selle olukorra üle, mis Hispaanias äh, valitseb ja äh, kuidas siis äh, komisjon äh, sellesse suhtub. põllumajandustootjad huvid tallatakse täiesti jalge alla ja see tekitab viha ka tootjate poolelt, kes on suurtes raskustes, nad ütlevad, et hinnad järjest langevad. apelsinidest makstakse neliteist senti, aga tootmine maksab äh, kakskümmend senti. niisugune on olukord Valencia piirkonnas. meil on tarvis äh, konkreetseid äh, vastuseid, me ei saa olukorras silmi sulgeda ja me teame, et põhiliseks süüdlaseks on vabakaubanduslepe Lõuna-Aafrika Vabariigiga. tänu sellele saab Lõuna-Aafrika eksportida oma apelsine ja seda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kuus maksmata igasugus, üldse mingeid tollimakse ja need on eh, hilised, hili, hilja valmivad sordid, samas meie vara valmivad sordid satuvad seega surve alla. kui me siin jah veel protsentidest räägime, siis see on küll eh, hea, näiteks oktoobrist alates on eh, Lõuna-Aafrika Äh, eksportinud viiskümmend neli tuhat äh, tonni. Äh, kümme aastat tagasi oli see viiskümmend neli tuhat tonni apelsine ja nüüd on sada kaheksakümmend tuhat tonni, see on kolmekordistunud kümne aastaga. samas meie peame siin kinni pidama fütosanitaarnõuetest ja äh, minu meelest on tegemist siin täiesti ebaausa konkurentsiga. meil on ka üks raport, kes, mis, äh, mis tuleb siis Valencia suurimatelt tootjatelt, tootjaorganisatsioonidelt ja mis ütleb, et Lõuna-Aafrika äh, tootjad äh, tohivad Äh, oma, äh, nende apelsinidest tohib olla äh, umbes viiskümmend erinevat meil keelatud ainet ja siin on nüüd, nagu öeldud, tegemist ebaausa konkurentsiga ja Lõuna-Aafrika üks asutus on ka öelnud et, et kaks protsenti apelsinide eksportijatest Äh, on äh, ekspordifirmadest on tegelikult äh, mustanahaliste omanduses, ülejäänud on kõik valgete omanduses. nii et mis sellest kõigest siis kasu on või kus need lahendused siis on, mida meile on lubatud? esiteks, miks ei ole meid informeeritud komisjoni poolt Lõuna-Aafrikaga läbirääkimiste, toimunud läbirääkimiste kohta, miks meie arvamust ei ole küsitud, siis on öeldud ka, et taga, soovitakse tagada äh, mõistlik sissetulek äh, põllumajandustootjatele ja miks seega me lubame siia niisuguse suure hinnasurvega äh, tooteid oma turule, siis öeldakse ka, et tarbijatele soovitakse tagada võimalikult tervislikud tooted, ja kuidas siis äh, me impordime Euroopa Liitu tooteid, mis äh, sisaldavad põhimõtteliselt meil keelatud aineid. nii et äh, siin on see, selle probleemi põhituum ja see kõik on täiesti ebaõiglane ja Euroopa Komisjon julgustab siin niisuguste äh, olukordade tekkimist. lisaks on ka Egiptus ja Türgi ja muud riigid peale Lõuna-Aafrika, ma arvan, et me peame põhjalikult sellele järele äh, mõtlema, vältimaks, et äh, see ei korduks mujal Euroopas, mis praegu Valencias toimub. me soovime kaitsta oma tootjat, aga ka väiketootjaid äh, mujal riikides. aitäh, nüüd on kõik saadikud sõna saanud nüüd äh, saab äh, komisjoni esindaja vastuseks sõna. aitäh. kõigepealt äh, vabandan asejuhataja ees, kui te mm, saite nüüd valesti aru, et tegemist või tekitas vale arusaama, see, et tegemist on ainult Hispaania probleemiga, ei ole, see on tõesti Euroopa probleem ja komisjon on seda ka selgelt äh, väljendanud. et olukord äh, Hispaania tsitruseliste tootmise sektoris on väga murettekitav. me selgitasime selle mm, põhjusi rääkisin sellest, miks hinnad on nii madalad, kui nad on, aga nad ei ole siiski nii madalad, kui siin äh, välja öeldud. Hispaania äh, võimud on siiski andnud teada kõrgematest hindadest, kui me siin kuulsime. nii et te peate ka äh, veidi oma andmeid kontrollima. ma ütlesin ka väga selgelt, kui palju tuleb Lõuna-Aafrikast imporditud tsitruselisi. ja see kriis ei ole äh, põhjustatud Lõuna-Aafrikast tulnud apelsinidest tõttu. tahate te seda või mitte? ja kui ja siin siis peame silmas seda kriitilist Euroopa tootmise jaoks kriitil-, ähm, kriitilist ähm, perioodi ja me oleme lepingutes ka seda väga selgelt püüdnud tagada, et äh, need perioodid ei kattuks ja Euroopa tootjad seega raskustesse ei satuks mis puudutab äh, nüüd konkurentsi moonutamist seoses sellega, et äh, Lõuna-Aafrikas kasutatakse teistsuguseid äh, pestitsiide, siis ma viitaksin sellele, mida volinik Hogan siin enne ütles. meie ei madalda Euroopa Liidu standardeid ja nõudeid me nõuame, et täidetaks äh, meie fütosanitaarnõudeid ka partnerite poolt, aitäh. järgmisena saab sõna proua Aguilar. aitäh. komisjoni esindaja võiks ehk siis äh, ka öelda järgmist. meie jaoks on just murettekitav see vastastikuse põhimõte ehk siis äh, tollikontroll näiteks täna hommikul kuulsime, et kuidas on võimalik äh, et Ameerikas apelsine müüa äh, on meil ainult kaks kohta, mille kaudu äh, neid äh, sinna eksportida. aga Lõuna-Aafrikast, Egiptusest, Türgist tulevad apelsinid sadade sadamate ja sisseveopaikade kaudu jah, meil on muidugi üldised nõuded ja normid, aga tollikontroll ei ole ju igal pool äh, sama ja seega ei kohaldata ka neid äh, nõuseid. näiteks Rotterdami sadamas on probleeme, seda tuleks ka selgelt välja öelda. me oleme seda ka öelnud, sellele tähelepanu juhtinud. et kuidas on võimalik müüa apelsine või muid tooteid näiteks Ameerikasse ja seal on ainult kaks piiriületuskohta, samas kui meil on neid äh, massiliselt. ja sama kehtib ka köögiviljade, tomatite, kurkide puhul. nii et nii palju, kui mina tean, ei kohaldata nõudeid igal pool ühtmoodi on keelatud aineid Euroopas, mis on aga lubatud Lõuna-Aafrikas ja mujal, eh, Egiptuses näiteks. seega me veame sisse tooteid, eh, mille puhul on kasutatud siin keelatud aineid, seega ei kohaldata reegleid, ühtmoodi, me oleme ebaõiglases olukorras. tsitruseliste tootjad soovivad konkureerida äh, turul, kuid see turg peaks siiski ühtmoodi reeglitega olema kõigi jaoks. kuid äh, probleem on just see, et nõnda see ei ole ja seega muutub nende tegevus väga keeruliseks. see ei puuduta mitte ainult tsitruselisi, vaid ka muid tooteid seega on probleemiks tollikontrollid, äh, reeglite äh, liigne äh, mitmekesisus Euroopa Liigus ja see ähm, põhjustab väga suuri erinevusi riikide vahel. meil on keskkonnanõuded ja Euroopa Liidus on ka muud nõuded mida samamoodi Lõuna-Aafrikas ei järgita. ma tahaksin äh, vastust selle kohta, nii palju kui mina tean, ei ole need reeglid samad. lisaks siis on äh, sadamad, äh, kus tollikontrolle ei viida samamoodi läbi, ühtmoodi läbi. on niisugusi kolmandaid riike, millesse saab vedada ainult kahe sadama kaudu. meil aga on neid väga palju, seda tuleks ka lahendada. Muchas gracias. Bueno, eh, de forma evidente, viendo la respuesta de la Comisión Europea, existe un, un diálogo de, de besugos. härra Marcellesi, aitäh. mulle tundub, et äh, me ei kuula siin üldse üksteist, me püüame äh, siin äh, siiski seda probleemi piiritleda. mina teen ettepaneku, et Euroopa Komisjoni esindaja tuleks Valensiasse ja vaataks, mis seal kohapeal toimub kohtuks äh, tooteorganisatsioonidega ja erinevate juhtidega ja siis te näeksite, mis olukord seal valitseb. kutsun teid täiesti siiralt, äh, avatult vaatama, mis seal toimub. aitäh. Äh, komisjoni esindaja. aitäh, ma tuleksin hea meelega Valensiasse, kui kutsute. mis puudutab äh, nüüd need mainitud kahte probleemi, siis jah, esiteks meil on kaubanduskokkulepped mõnede kolmandate riikidega, kõigiga ei ole, jah, Ameerikaga äh, meil ei ole kaubanduslepet nii et äh, siis on selge, et ähm, need sissepääsupunktid äh, äh, on teistmoodi reguleeritud. ja Lõuna-Aafrikas tõesti ei ole asjad päris samamoodi, aga kaubanduslepete puhul on oluline see, et Euroopasse eksporditava kauba puhul äh, tuleb kinni pidada samadest äh, tingimustest, mis äh, Euroopas näiteks lubatud ainete sisalduse osas. ja viimaks rõhutaksin veel, et sellest sõltumata ei ole meil mingeid statistilisi tõendeid selle kohta, et import oleks Af-, Lõuna-Aafrika apelsinide import oleks äh, kasvanud just sel perioodil, mis on Euroopa tootjatele kahjulik, aitäh. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, to są jedne z najtrudniejszych tematów. Ja, suur tänu. Need küsimused on tõesti väga keerulised kaubanduslepet kolmandate riikidega ja kauba saabumine, mis äh, meie ühisturgu äh, võib äh, kahjustada, see ei ole ainult Hispaania probleem, nagu te ütlesite, see puudutab kogu Euroopat. aga Euroopa Komisjon just ju vastu, ju vastutab kaubandusteemade eest. Endastki mõista on tegemist kahesuunalise suhtega, meil on erinevaid suhteid eri riikidega, kuid me peame siiski oma turgu püüdma paremini kaitsta proua Aguilera, palun lühidalt. ja aitäh. arutelu on lõpule jõudmas. mina leian, et ähm, tõepoolest siin ei kuulata teist osapoolt piisavalt. mina tahaksin rõhutada, et äh, kui me oleme äh, sektori esindajatega rääkinud Valensiast, nõunikud, asenõunikud, siin on regioonide äh, organisatsioonide esindajaid, kes äh, tegutsevad kohapeal antud äh, sektoris. Nad tulid Brüsselisse selleks, et sellest probleemist teada anda, sellest rääkida. meie osaleme jah, siin Äh, saadikutena, aga äh, tahtsin rõhutada, et siin on ka äh, kohaliku omavalitsuse, regionaalse omavalitsuse esindajaid, kes teevad koostööd Hispaania valitsusega. jah, aitäh. kas komisjoni esindaja võiks eh, nende sektori esindajatega veel eh, mõttevahetust eh, pidada. Nende esindajatega, kes siin saalis viibivad, mul oleks selle üle väga hea meel, kui te saaksite omavahel rääkida. järgmine teema on ka oluline, oleks hea, kui te siia jääksite. meil on tulemas mõttevahetus, see on siis üheksas päevakorrapunkt. see puudutab siis kaubanduspoliitikat ja kaubandusläbirääkimisi ja sellega seostub ka hulk põllumajandusega seotud küsimusi, tegemist on haavatava sektoriga ja meil on mõnikord ka eh, INTA komisjoniga ähm, pädevuskonflikte, äh, aga me peame kuulama ära põllumajandustootjad, mida neil öelda on, seetõttu me kutsus, kutsumis, kutsusimegi siia äh, äh, Euroopa Komisjoni esindaja põllumajanduse peadirektoraadist, et rääkida siis ühisturgu mõjutavatest kaubandus- poliitilistest küsimustest ja läbirääkimistest ja meie ühisturg teatavasti on meile väga kallis, me peame seda kaitsma. nagu öeldud, juba on tegemist siin kahesuunalise tegevusega. ja meil on siin väga palju kommentaare ja märkusi kaubandus äh, teemadel no,. on ju teada, et e TTIP leping on praegu ooteseisundis, arutelud on käimas. see kõik puudutab põllumajandussektorit, see puudutab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhteid, siis on ka riisile äh, kohaldatava tollitariifi küsimus, äh, see on ka täiskogu arutelu teemaks ja lisaks sellele on ka läbirääkimised Ukrainaga. eile rääkisin telefonis äh, linnuliha äh, tootjatega ja siis äh, kerkis jälle üles kurikuulus teema seoses siis linnuliha lõigetega Ehm, mis äh, teatud viisi lõikamisega siis, mis äh, võimaldab äh, liha klassifitseerida teistmoodi ja sellisel juhul saab seda ilma tollimaksuta Euroopa Liitu sisse vedada ja see on ka meie linnuliha turgu häirinud ja ka teravilja, täpsemalt maisi äh, impordiga seoses on olnud probleeme Ukrainast ja ka puuviljadega seoses. ja siin on no, ähm, see probleem siis nagu jah, niimoodi äh, levib. alguses on Poola ja siis sealt levib edasi, kuna see tuleb sealt naaber riikide kaudu. nii et see puudutab kogu meie ühisturgu, see kehtib äh, nii äh, loomaliha, linnuliha äh, puhul. ja kuidas on käimas ka läbirääkimised Austraalia ja Uus-Meremaaga, seda tahtsime teie käest ka küsida. ja viimaks, kas võiksite mõne sõnaga puudutada ka Brexitit? teame, et tegemist on äh, põletava probleemiga Euroopa Liidu jaoks, äh, Ühendkuningriigi jaoks ja meil oleks äh, hea meel, mm, kui kumbki pool ei jääks kaotajaks, siin on veel Iirimaa probleem, nii et palun, teil on nüüd sõna. veel kord suur tänu, et siia tulite. Sai, I last um, had the pleasure of being here um, there's been quite a lot of developments on the aitäh! kõigepealt teie esialgsete kommentaaride eest kaubanduse kohta. Um, kõigepealt neli vabakaubanduslepingut on praktiliselt sõlmitud ning varsti jõustuvad. esimesest veebruarist Jaapaniga, Singapuri leppe üle hääletab INTA komisjon täna Vietnami lepe. selle, äh, see jõustub loodetavasti ennem aasta lõppu ning leping Mehhikoga jõustub samuti ennem selle aasta lõppu. kõik need neli vabakaubanduslepingut, Jaapan, Vietnam, Singapur ja Mehhiko, neid on tervitanud meie liikmesriigid ning mis veel tähtsam, äh, asjaomased äh, föderatsioonid, näiteks äh, põllumajandusföderatsioonid, sest meie äh, põllumajandussektori ekspordid suurenevad seeläbi ning kakssada, kolmsada geograafilist näidikut saavad ikkagi lisakaitse. seega need neli vabakaubanduslepet on positiivsed, eriti Jaapani oma, sest see Euroopa ja Jaapani vaheline kaubandus moodustab kolmkümmend protsenti kogu maailma kaubandusest, see on kõige suurem ka-, vabakaubanduslepe maailmas pärast Euroopa siseturulepet. see on meie jaoks väga tähtis. mis puudutab järgmisi läbirääkimisi, siis Mercosuriga läbirääkimiste progress on öö, äh, öö, äh, äh, piirat-, antud äh, läbirääkimiste lõpuaega ei ole võimalik prognoosida. ma ei arva, et praegusel hetkel ennem Euroopa Parlamendi valimisi oleks mõttekas need, nende läbirääkimistega lõpule jõuda. ning nagu te teate, siis Brasiilias on ka uus valitsus ning ei ole päris selge, mis on nende positsioon Euroopa Liidu Mercosuri läbirääkimiste kohta. selge on aga see, et Euroopa ja Mercosuri positsioonid erinevad märkimisväärselt põllumajanduse valdkonnas. meil on vaja näha tõsiseid äh, pakkumisi Mercosurilt äh, piima, äh, veini kohta näiteks. Uus-Meremaa ja Austraalia, te mainisite seda juba läbirääkimised on väga alguses, algfaasis, me pole esimesi eh, positsioone isegi vahetanud veel. ning nende läbirääkimiste kohta räägin ma kunagi hiljem, tõenäoliselt pärast suve. oma sõpradele Austraalias ja Uus-Meremaal oleme selgelt öelnud, et me oleme valmis ka turule juurdepääsu üle läbi rääkima, aga mitte ennem, kui meie geograafiliste märgiste alal on edasi jõutud Aasia puhul veel Indoneesia. läbirääkimised nendega on keskmises faasis nii-öelda, aga need on aeglustunud tulenevalt Euroopa äh, seisukohtadest äh, palmiõli ning metsade maharaiumise äh, asjus, mis ärritab indoneeslasi väga. mis puudutab Malaisiat, siis läbirääkimised on Äh, peatatud, sest malaislased leidsid, et neil ei ole mingit kasu vabakaubanduslepingust Euroopa Liiduga. ma arvan, et äh, nad muudavad meelt, kui äh, Vietnamiga lepe, leping jõustub ja vietnamlased saavad parema positsiooni. USA-d mainis, mainis ka härra esimees juba. me so-, esitasime mandaadi ettepaneku nõukogule, et läbi rääkida USA-le, aga ainult äh, tööstustoodete tariifide puhul, mitte, see ei puuduta siis põllumajandust ega ka mittetariifseid kaupu. president Trump ja meie president Juncker suvel üritavad kokku leppida tööstustoodete osas, põllumajandus on selgelt välja jäetud Äh, nii USA soovis seda samuti, hanked ning mereteenused on samuti välja jäetud, äh, sest need on ka väga äh, tähtsad teemad USA jaoks. niisiis ootame nõukogult mandaati. USA viimistleb ka omaenda mandaati läbirääkimisteks Euroopa Liiduga. Nende mandaat on täiesti teistsugune kui meie oma. seal on prioriteediks põllumajandus meie SBS määrus, määrustik. see peaks olema siis T-tipp äh, kaks punkt null ning väga keeruline on näha, kuidas need äh, kaks täiesti erinevat positsiooni ühe mütsi alla tuua ning kahjuks tuleb tunnistada, et kui äh, märtsis USA kehtestab tollid, tollimaksud autole, autoosadele, siis äh, no sellises õhkkonnas on väga keeruline üldse millegi üle läbi rääkida, isegi tööstustoodete üle USA-ga. Te mainisite, härra esimees, veel mitmeid teemasid, kahepoolseid probleeme. Ukraina puhul on meil mandaat läbi rääkida teatud piirangute üle, nende tulevaste linnuliha eksportide üle. järgmisel nädalal toimub esimene rääkimiste, läbirääkimiste foor ning me, voor ning me üritame paika panna mingisugust ülemmäära öö, öö, linnu rinnaliha ekspordile näiteks. Äh, et äh, need äh, teistmoodi lõigatud lihatükid läheks ikkagi ka rinnatükkide, rinnaliha alla, nii et see lünk saaks täidetud igaveseks. siis veel USA. aktiivselt räägime läbi USA-ga hormoonivaba äh, Äh, loomalihakvootide üle, et USA saaks üksinda selle kvoodi, läbirääkimised on jõudnud üsna kaugele. ja loodetavasti äh, jõuame kokkuleppele nädalate, mitte kuudega. kui me USA-ga selles küsimuses kokkuleppele ei jõua, siis läheme tagasi sanktsioonide juurde Euroopa Liidu ekspordile ning tühistatakse täielikult ka loomalihakvoot. nii lihtne see ongi riisisektor. ja kaitseklauslid ekspordile Myanmarist ja Kambodžast. Need kaitseklauslid toodi sisse kaheksateistkümnendal jaanuaril, paar päeva tagasi. ja see tollimaksuvaba juurdepääs riisile asendati saja seitsmekümne viie eurose tariifiga tonni kohta. see väheneb kolme aasta jooksul saja viiekümnele, siis saja kahekümne viiele ja nii edasi, kuni ta lõpuks täiesti kaob. see samm oli õigustatud. Euroopa Liit väga harva käivitab neid turvaklausleid. aga antud juhul oli see täiesti põhjendatud Äh, riisituru äh, osa, mis läheb äh, Euroopa Liidu tootjatele, on vähenenud poole võrra, kuuekümnelt kolmekümnele protsendile, samal ajal impordid, import on suurenenud üheksakümmend protsenti. ja seal oli täiesti selge kausaalne suhe sellel, et suurenes nendest kahest riigist import ning vähenes Euroopa Liidu tootjate turuosa ning konkurentsivõime niisiis järgisime Everything but arms määruse sõna ja vaimu ning kehtestasime need kaitseklauslid. siis viimane kahepoolne teema äh,, Hispaania oliivid. nagu te teate, siis USA on meie arvates täiesti põhjendamatu ja ebaseadusliku äh, tariifi kehtestanud Hispaania oliividele ning me valmistame ette kaasust WTO-s USA vastu, et see tariif kaotataks. veel paar märkust WTO, seal töötame kolmel rindel kõigepealt. soovime reformida vaidluste lahendamise mehhanisme, et see WTO-s oleks rohkem läbipaistvust, teiseks koos USA, Jaapani ja teistega töötame selle kallal, et kehtiks tööstussubsiidiumitele ning äh, sunnitud äh, tehnoloogiasiirdele ja intellektuaalomani vargusele suuremad kontrollid ning siis töötame e-kaubanduse, kallanduse ja põllumajanduse kallal. läbirääkimised seal küll veel ei toimu, ma ei eelda, et WTO-s põllumajandusläbirääkimised järgmise aasta jooksul üldse toimuvad. võib-olla pärast järgmist WTO ministrite kohtumist kahe tuhande kahekümnenda aasta keskel me soovime tugevamaid reegleid eh, kõigile WTO liikmetele, et nad ei saaks moonutada kaubandust. samas jätame, soovime jätta alles selle eh, Euroopa Liidu rohelise kasti öö, eh, otsetoetuste kohta. Brexiti puhul ma pelgan natukene, et sekkuda sellesse keerulisse teemasse. kui Ühendkuningriik nõustub, mis üldse ei ole kindel, selle lahkumislepinguga, siis valitseb rahu. paar aastat, võib-olla isegi kauem. ja agrisektori kaubandust lahkumine ei kahjusta. Ühendkuningriik jääb põhimõtteliselt tolliliidu ja ühisturu liikmeks kuni uus asjade korraldus, ükskõik millises vormis, siis seda asendab. kui kokkulepet ei sõlmita ning kahekümne üheksandal märtsil lahkutakse ilma lepinguta, siis mõjud põllumajandussektorile on tohutud. kakskümmend seitse liikmesriiki ekspordivad nelikümmend miljardit eurot kaupu Ühendkuningriigi brittide eksport Euroopa Liidu ülejäänud liikmesriikidesse on viisteist miljardit aastas väärt. seega mõjud on suured mõlemale poole, eriti loomsed tooted, millele kehtivad teatud juhtudel väga kõrged tariifid ning ka ranged äh, tervishoiu kontrollid, siis äh, karmi äh, lepinguta Brexiti puhul tariifid kehtestatakse koheselt Äh, see on vältimatu tulenevalt meie WTO kohustustest, brittidele samuti ning hakkavad toimuma kontrollid, äh, äh, veterinaarinspektsioonid mõlemal pool, tagamaks, et britid siis täidavad Euroopa Liidu nõudeid ja britid peavad hakkama kontrollima ka oma lennuväljadel, seega kulud on tohutud, mis sellega kaasnevad. komisjoni poolt me töötame äh, selle nimel, et me oleks valmis, ükskõik milline stsenaarium jõustub. ÜPP-s on meil teatud äh, instrumendid olemas selle jaoks, ma ei tea, kas volinik Õugon rääkis täna hommikul sellest, ma ise ei olnud kohal, meil on olemas teatud vahendid selleks, et leevendada mõju, nagu me näiteks tegime pärast seda, kui Venemaa keelustas kuus, kuue miljardi väärtuses Euroopa Liidu eksporti aga mõju talunikele ja tootjatele saab olema väga tõsine. aitäh, härra direktor. nüüd saavad sõna saadikud. kõigepealt kolleeg Oisling. härra Clark, suur tänu siia tulemast Te kuulsite ka varasemat äh, arutelu ja härra Hogan ütles täna hommikul, et mingisugust dumpingut äh, impordi läbi ja vabakaubanduslepite, lepete läbi ei ole, ma ei ole päris kindel, äh, kas selline asi tegelikult päriselt ka nii on. mis puudutab TTIP kaht, TTIP kahte, siis te ütlesite, et Euroopa Liit ei kavatse öö, hakata läbi rääkima põllumajandustoodete üle, samuti on siin need tollid ma-, maksud autodele ja autoosadele, see on ikka arusaamatu. Te mainisite, te kiitsite Jaapanit, jah, see on kõik väga tore, Jaapan, Jaapani leping oli jõustunud vist äh, kaks päeva ja siis juba jaapanlased hakkasid protesteerima mis puudutab Vietnami, siis kirjutasime juba komisjonile, et on kahtlustus, et see kokkulepe Vietnamiga toob kaasa ka ebaseadusliku impordi Kambodžast. ma tahaksin teada, kuidas need kohaliku, kohapealsed kontrollid siis läbi viiakse. mis mind tõesti ärritab, kui päris aus olla, siis Te ütlesite ainult ühe lause Mercosuri kohta, see pole ka õige. Euroopa valimiste tõttu siis peatatakse läbirääkimised. Euroopa valimiste tõttu minu arvates on skandaalne, et paremradikaal Bolsonaro saab edasi tegutseda nii nagu senini. et ta võib Amazonase maha raiuda, et tal on äh, naiste õigustest äh, ükskõik ja nii edasi Äh, ja teie ütlete, et meil on mandaat vastavalt artiklile üheksakümmend viis ja me räägime lihtsalt edasi läbi. minu arvates tuleb äh, seal inimõigusi ka arvesse võtta, see kehtistab, äh, kehtib ka Kagu-Aasia kohta. me ei saa niimoodi käituda, nagu midagi poleks juhtunud, me oleme kaks korda komisjoni presidendile kirjutanud ja ka proua Mogherinile ja kaubandusvolinikule, me ei ole vastust endiselt saanud, et kas oleks tõesti võim-, praegu aeg öö, hakata häält tegema ja me ei tohiks enam teeselda, et midagi ei toimu. me räägime erinevate importide üle läbi, nii nagu poliitiline maastik ei oleks dramaatiliselt muutunud Euroopa Liit peab lõpu, ei ole üldse kritiseerinud Bolsonaro režiimi veel. aitäh! kolleeg Delajev. Euh. aitäh, ma teen hästi lühidalt. ma ütlen midagi hästi lihtsat. ärgem toogem Euroopasse sisse selliseid põllumajandustooteid ja toiduaineid, mida me ei taha siia. see on päris iseenesestmõistetav ja ma tegelikult ei saa aru, miks komisjon nii aeglaselt reageerib Argentiina biodiiselkütuse küsimusele proua Aguilera, suur tänu, härra esimees. tere tulemast härra Clarkile, suur tänu teiepoolse info eest. huvitav oli kuulda, milline on praegune olukord. just lõpetasime arutelu tsitrussektori üle, selle üle, milline on äh, impordi mõju olnud eelkõige sa-, Lõuna-Aafrikast. ning see mõju tulevikus isegi suureneb nende lepetega ja seda, seda näeb järjest rohkem kaasnev probleem, et tootmisstandardid ja nõuded on erinevad. ma olen komisjonilt sedagi varemgi küsinud, et peaks ju kehtima vastastikus, kas samad nõuded ähm, äh, äh, äh, siit äh, tsitrusviljade kasvatamisel äh, kehtivad ka Lõuna-Aafrikas. ei, me teame, et see on nii. kliima on öö, äh, küll ka ju erinev, aga ka nõuded on erinevad. Euroopa ühiskond ja tarbijad soovivad häid tooteid, mis on, mida on toodetud vastavalt karmidele nõuetele, aga mujal see nii ei toimu. tootmiskulud Euroopas on kõrgemad ning sellega ka kaasnevad suured erinevused ja ka dumping. samuti ma tervitaksin teie tegevust riisivaldkonnas. probleem seisneb selles, et tootjad on kannatanud juba aastaid. toona ei hinnatud, analüüsitud täpselt, milline on selliste lepingute mõju. milline on Aasia riisi mõju näiteks Euroopale ning nüüd me selle tõttu kannatame. talunikud on kannatanud juba aastaid selle tõttu. millised lahendused siis oleks teil välja pakkuda? ma tean, et see ei ole ainult äh, põllumajanduspeadirektori otsustada, aga me peame tagama selle vastastikuse äh, tolliametid äh, sadamates on liikmesriikide äh, alluvuses ning nemad saavad otsustada, kuidas kontrolle korraldada. riigid ja regioonid räägivad ka läbi lisaprotokollide üle suuremate lepingute puhul ning nende protokollidega, ja seda ma olen varemgi rääkinud, rakendatakse teistsuguseid reegleid. me ei ole, meil ei ole veel kokkulepet USA-ga ja loodetavasti me selle administratsiooniga seda ei sõlmigi, aga kas USA kaudu jõuab veel mingi kolmanda riigi apelsine näiteks Euroopa Liidu piiridesse. seega meil on see, et lisaprotokollid, tollikontrollid ning üldised erinevad standardid, seetõttu on meie tootjad, talunikud kaitsetud. suur tänu, et me, härra esimees, et lubasite mulle rohkem aega, härra Ägnu, suur tänu, härra Klaak, siia tulemast. üsna masendav milline publik teil siin on, võttes arvesse, kui kõrge ametnik te olete? mulle annab julgust see, et komisjon lõpuks ometigi võtab tõsiselt seda, et britid lahkuvad ilma leppeta, et hakkavad kehtima WTO reeglid. Te esitasite meile ka statistika ning lõhe on kakskümmend viis miljardit eurot toiduainete puhul ehk siis e, see on erinevus selle vahel, kui palju britid müüvad Euroopasse ja kui palju Euroopa müüb brittidele toitu. see tähendab üsna paljusid töökohti Euroopa Liidus ning ma loodan, et need inimesed, kes näevad, et nende töökohad on ohus, hakkavad härra Junckerile ja härra Barnierile ka survet avaldama. et see kaos ei ole vastuvõetav poliitilised kalkulatsioonid peavad jääma alla ikka pragmaatilistele lahendustele. loodetavasti see sõnum hakkab kohale jõudma. toimub ka üsna suur hirmutamine Ühendkuningriigis räägitakse tohututest toiduainete puudustest ning ravimipuudusest. Te teate, et Euroopa Liidul on on WTO reeglitel põhinev kaubandus teiste maailma piirkondadega, kas ma saan ar siis aru, et ei ekspordi ravimeid nendesse riikidesse, ei ekspordi toitu nendesse riikidesse või see on tehtud nii keeruliseks, et, et äh, see äh, kaubandus ei toimi? ning mina saan ka aru, et meie ekspordime ravimeid Euroopa Liitu. igalühel on vaja ravimeid ning sageli üsna kiiresti. ning ma loodan, et vähemalt selles valdkonnas äh, jõutakse mingisugusele kiirele kokkuleppele lähinädalatel. Euh, aitäh teile lühidalt ja ütelda, et äh, kas siis äh, Euroopa põllumajandus jääb välja äh, kaubanduskokkulepetest, mis mõõdaks Ameerika Ühendriigi, aga ometigi import on tõusnud sada kaksteist protsenti kaks tuhat kaheksateist. see on murettekitav, sellepärast et äh, sama tendents jätkub lähemalt. samuti Ameerika soja. see on täielikus vastuolus äh, ÜPP eesmärkidega ehk siis äh, autonoomia ja suveräänsus toiduainetega varustatuses lisaks sellele keskkonnapoliitika komisjon tahab veel rohkem norme peale suruda meie põllumeestele, seda läbi eh, karistava eh, keskkonnapoliitika. miks me siis ei võiks süstemaatiliselt välja jätta põllumajandusliku vabakaubanduslepingutest, kui me räägime sellistest eh, sektoritest, kus konkurents on kõrgem? teiseks, kuidas te selgitate seda, et me sunnime peale kogu aeg põllumeestele norme, mida kolmandat riikidelt ei nõuta, kolmandad aga võivad meie turule tulla toodetega, mis siis ei ole kontrollitud, aitäh. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, czas dla pana. suur aitäh, härra pead-, härra direktor, palun. suur aitäh, me üritame vastata kõikidele küsimustele mis äh, tõstatati. kõigepealt Ameerika Ühendriigid. komisjoni plaanides on põllumajandus välja jätta äh, läbirääkimistest Ameerika Ühendriikidega tulevikus ja selles leppisime me selgelt kokku äh, president Juncker ja president Trump omavahel, kui nad kohtusid. ehk siis, et põllumajandus jääb välja. see on loodetavasti nüüd selge. Ameerika Ühendriikide sooja meil on soojat vaja. kas või äh, loomakasvatuse jaoks, aga Brasiilia ja Argentiina soojaubade import on nüüd asendatud Ameerika soojaga. Äh, aga hind on alanenud viisteist protsenti ning äh, turg reageerib sellele et Ameerika Ühendriikide soojat ei saa enam Hiinasse eksportida. Rahosling viitas eh, Jaapani vabakaubandusleppega seotud probleemidele. ma ei usu, et siin oleks tõsiseid eh, kohaldamisprobleeme. tõepoolest Jaapani importijate jaoks on väike võimalus tegelikult, lühike aken jäetud selleks, et äh, juustu importida, aga nad on teadlikud sellest Euroopast siis ning nad esitavad oma avaldusi ka juba praegu tegelikult. kolmandaks Vietnam ja ebaseaduslik Äh, tarne äh, mujalt sellest piirkonnast läbi Vietnami vabakaubandusleppe. meil on äh, olemas töörühm, mis võitleb ebaseadusliku smugeldamise ning tarne vastu. ning seda arutasime me ka ühes komisjonis eilegi veel siin Intas vist ja järeldus oli see, et Euroopa ikkagi tuleb toime hea tööga, teeb ning saavutab häid tulemusi, ennetamaks seda, mille üle te muret tundsite. Mercosur viimaseks. ma usun, et peame ootama ja vaatama, milline on uus Brasiilia poliitika, kuidas on see, sellega tagatakse inimõigused kesklikus keskkonnaküsimustes ning nõukogu siis lõpuks otsustab kas on vaja või mitte peatada või lõpetada läbirääkimised Mercosuriga. kui ühes neist valdkondadest toimub äh, halvenemine. proua Aguilera. selle sitruse aluturu kohta kolmandad riigid äh, väidetavalt ei pidavat äh, meie standarditest kinni pidama. nii see ei ole. ükskõik, kas meil on vabakaubanduslepingud või mitte, impordi puhul tuleb arvestada samade tervishoiu ning eh, ohutusstandarditega nagu Euroopa Liidus, nii see on. me ei diskrimineeri kedagi ning ka kohaldame eh, riikidepõhist lähenemist, et lõuna, vabandust, Lõuna-Aafrika eh, apelsinid peavad olema sama ohutud kui Valencia omad samad nõuded peavad kehtima neile ja me tunneme suurt uhkust tervishoiu ning ohutusnõuete üle Euroopas, mis kehtivad nii mm, Euroopa Liidu sisesele kui ka imporditoodetele. meil on kõige parem süsteem kogu maailmas selles osas. riis. juba neli aastat tagasi üks liikmesriikidest palus kasutada kaitsemeetmeid ning lõpetada Kambodža ja Myanmarist import. komisjon uuris olukorda, viisime läbi põhjaliku uuringu selle kohta, kas on vaja kaitset äh, ja jõuti järeldusele, et ei. Äh, tollel ajal import ei kasvanud väga kõvasti. ja hinnamuutused äh, Euroopa Liidus ei olnud seotud impordiga. see oli meiepoolne hinnang, mis põhines faktidel. olukord on nüüd teistsugune ning nüüd me kohaldame samu kriteeriume ja vaatame, vaatasime, kas tuleks kaitseklausli, klausel käivitada ja jõudsime järeldusele, et jah, sest me leidsime, et eh, impordil on otsene mõju Euroopa hindadele. ma usun, et me peame oma reegleid õiglaselt eh, kohaldama, kui on vaja kaitset, siis kasutame seda. kui aga raskused Euroopa turul on tingitud muudest eh, faktoritest, siis peame ka Eh, sellega arvestama ja mitte tõkestama importi, kui import ei ole probleemiks. härra Agnew. Eh, tema eh, tegi üldisemaid märkusi ohtude kohta Äh, selle kohta, mis siis saab, kui äh, meil on karm ähm, ilma kokkuleppeta Brexit, see kahjuks ulatub kaugemale minu äh, pädevustest ja ka minu palgatšekiga ka kaetavast, ma saan aru teist. aga meetmeid võetakse. aga ka mina loen ka ju ajalehti nagu teiegi. härra Loasoo tundis muret põllumajanduse kaasamise üle tulevastesse Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide kaubanduskokkulepetesse, nagu ma selgitasin väga selgelt, loodetavasti komisjon ei soovi põllumajandust kaasata, vaid vastupidi, välja jätta. ma olen veendunud, et nõukogu toetab seda otsust ja üldisem küsimus, kas me ei saaks põllumajandus süstemaatiliselt vabakaubanduslepetest välja jätta, siis sellele ütleksin ei. ja seda kahel põhjusel. esiteks tuleb WTO reeglitest kinni pidada, me peame katma üheksakümmend protsenti kaubandusest vabakaubanduslepetega me ei saaks WTO-s äh, kaitsta kuidagi seisukohti, millega jätame põllumajanduse täiesti välja ja teiseks, põllumajandus on üheks äh, prioriteediks paljude meie partnerite jaoks ja meil ei ole võimalik ei kokkuleppeid sõlmida üldse, kui me ei ava põllumajandust, kas teile meeldib see või mitte. ja ma olen seda ka varem siin ütelnud meie kokkulepped äh, ülejäänud maailmaga ei puudusta mitte ainult põllumajandust, vaid ka avalikke hankeid, investeeringuid, teenuseid, äh, tööstust, meil on muid huvisid ka. meil on muid huvisid ka kui põllumajandus ja toiduained vabakaubanduslepingutes. Euroopa Liit on äh, üha konkurentsivõimelisem maailmaturul, ma ei räägi siin äh, neist raskustest, mis äh, siseturul on põllumeestel hindade ja muuga. aga kui me räägime ekspordist, siis me oleme suurimaks eksportijaks põllumajandus- ja toiduainete osas, meil on väga suur ülejääk. Euroopa ohutus ja kvaliteedi äh, reputatsioon on väga kõrge. kümme aastat tagasi eksport kattis ligi seitse protsenti kogu meie põllumajandustoodangust, nüüd kaksteist koma viis. seega eksport muutub üha olulisemaks. seega on meie huvides vabakaubanduslepingutesse põllumajandus lisada äh, vein, piimasektor, sealiha, oliiviõli, kõik Vahemere tooted, muud töödeldud äh, tooted. ja kolmas põhjus, miks me ei peaks äh, ka samuti nii et see oli ka üheks heaks põhjuseks, miks me ei peaks tulevikus põllumajandustooteid välja jätma suur aitäh teile, härra direktor. sellega on päevakord läbi vaadatud. tahaksin tänada teid kõiki. ja eriti neid, kes kuni lõpuni vastu pidasid. neljapäev on juba käes, paljud teist peavad koju minema, sellega on koosolek läbi ja järgmine koosolek on kahekümne üheksandal kell neliteist kolmkümmend. head koduteed, aitäh kõikidele, koosolek on läbi. Sí, gracias a usted, señora.